Kolleginnen und Kollegen. kolleegid. ma palun, et ka härra Kaaler istuks oma kohale. Õnneks ei ole mul teile mingeid teadaandeid. kas päevakord on kõigile vastuvõetav, kui see nii on, siis võime kohe päevakorda punkti number kolm juurde minna. meil toimub täna arvamuste vahendus äh, Äh, Hollandi välisministri Bert Koendersiga, kes räägib äh, Hollandi eesistumise prioriteetidest äh, nõukogus ja sellistest küsimustest nagu laienemine, aga ma usun, et ka teistest küsimustest. meil on praegu maailmas vägagi kriitiline olukord Ehm, meil on eh, väga paljude küsimustega vaja tegeleda, pagulaste küsimustega, huvitavate, eh, meil tahame kuulda, mida Holland eesistujamaana kõigist nendest arengutest arvanud. härra eh, minister, te olete eesistumise üle võtnud just mitte kergel ajal. Ehm, ma olen olnud äh, kolmkümmend viis aastat Euroopa Parlamendi liige ja ma ütleksin, et praegu on Euroopa Liidu jaoks kõige raskemad ajad. aga see ei ole loomulikult teie süü. Eh, jah, ja nüüd on äh, äh, Hollandi äh, kohustus siis tegeleda sellega kõik, mis, kõigega, mis maailmas parajasti juhtub ja ma annaksin teile nüüd siis ka sõna. Äh, suur aitäh, lugupeetud president lugupeetud esimees, vabandust. kõigepealt ma tahaksin öelda, et mul on väga hea meel olla jällegi Euroopa Parlamendis ning nagu ma olen alati öelnud, teie olete ainuke valitud Euroopa Liidu institutsioon. Te olete see paik, kus aastaid on peetud suuri arutelusid sellistel teemadel nagu laienemine ja välis- äh, asjad, eh, siin teostatakse võimu ja sisu ja poliitika seostuvad omavahel. Eh, meie viimane eesistumine oli aastal kaks tuhat neliteist, sellest ajast saadik on Euroopas palju muutunud, sealhulgas ka parlament ja ma tõesti imetlen seda, kuidas parlamendist on saanud nüüd täieõiguslik kaasseadusandja meie jaoks ja minu jaoks isiklikult on seega väga oluline siin olla. me tahame intensi-, eh, intensiivistada neid häid suhteid, mis meil parlamendiga on, tahame tugevdada oma oma süstemaatilist ja strateegilist partnerlust ning me ootame siis tihedat ja viljakat koostööd meie eesistumise ajal, härra esimees ja seetõttu äh, mina loodan edukalt esindada eesistujamaad parlamendis äh, koos minu kolleegi Janine Hennisega, kes on Hollandi kaitseminister ja endine Euroopa Parlamendi liige. alustaksin oma sõnavõttu äh, paari sõnaga laiemast pildist, mille taustal meie eesistumine toimub, tahaksin rääkida meie prioriteetidest kuue kuu jooksul ja, ja nendest sündmustest, mille taustal tegutseme ja siis räägiksin laienemisest ma arvan, et äh, teie mainisite siin näiteks rännet, millest tuleks kõnelda. me võtsime Euroopa Liidu eesistumise üles tõepoolest väga raskel, äh, rasketes oludes, oludes, äh, mis näitavad, kui vajalik on Euroopa koostöö. me praegu võitleme ekstremismi, rände ning keeruka ja haavatava olukorraga Euroopa Liidu idapiiril me saame aru, et kõik meie kodanikud ootavad Euroopa tasandilt lahendusi, nad ootavad lahendusi läbi Euroopa koostöö seoses nende kartustega, mis neil on. näiteks ähm, on need kartused seotud majanduse või terrorismiga või äh, asüülitaotlejate äh, Äh, küsimustega. Nendel rasketel aegadel on meil vaja äh, teid kui partnerit, et Euroopa Liit suudaks oma lubadused täita ja tagada helgema ja parema tuleviku kõigile eurooplastele. ja ma olen täiesti veendunud, et meil, eurooplastel, on ajud ja oskused ning tahtejõud, mis aitab äh, vastu, raskustest üle saada me oleme seda teinud varem ja selleks läheb vaja vaid tööd, visadust, kainet mõistust ja suurt südant me usume, et see kõik on võimalik, me tahame olla ausaks vahendajaks, aga kui jutt on meie riigi tulevikust, teie riikide tulevikust, Euroopa tulevikust, siis me ei ole ükskõiksed, me tahame, et asi tõesti õnnestuks, nii et, et me kavatseme oma eesistumise ajal olla aktiivsed ja läheneme asjadele pragmaatiliselt. Euroopa vajab praegu et, et me tagame selle, mida, et inimesed, mida meid ootavad, et see ka juhtub, meil on vaja käegakatsutavaid tulemusi Äh, meie tahame, et Euroopa Liit oma tegevuses keskenduks olulisele, et me oleksime seotud ühiskonnaga, kaasaksime Euroopa rahvad, ettevõtted, äh, vabaühendused, peaksime kinni äh, läbipaistvuspõhimõttest. me juhindume strateegilisest tegevuskavast, mille nõu-, ülemkogu võttis vastu juunis kaks tuhat neliteist me keskendume, me leiame, et Euroopa Liit peab keskenduma oma vahendid nendele asjadele, mis on olulised kodanikele ja ettevõtetele. käegakatsutavad tulemused on ainus viis, kuidas me saame taastada Euroopa kodanike usalduse. see ei ole küll eesmärk iseenesest, aga ilma selleta Euroopa Liit ei saa tõhusalt tegutseda Äh, konkreetsemalt tähendab see, et me peame leidma lahendusi meie vaja suurimatele väljakutsetele, mida äh, on mainitud äh, ülemkogu strateegilises tegevuskavas. me üritame hoida siis ähm, nõukogu selle tegevuskava rakendamise kursil oma eesistumise ajal ja me loomulikult peame arvestama selle ebastabiilsusega, mis valitseb meie ümber ja tõenäoliselt ei ole üllatav, et tihtipeale me peame reageerima äh, strateegiliselt ka sündmustele, mida ei osanud ette näha. Äh, loomulikult äh, nendes valdkondades, mis teid kõige rohkem huvitsevad, toetame komisjoni asepresidendi kõrge esindaja tegevust komisjoni töökava ellurakendamisel, aga selles kontekstis nagu iga eesistuja, ma, eesistuja, ma tahaksime ka oma jälje jätta me tahaksime, et meil oleks õiglasem ja parem Euroopa ning me üritame eh, siis kõikehõlmavat lähenemist rakendada, edendada inimõigusi ning pöörata eh, ja vaatame, et Euroopa Liidu välistegevus keskendub siis tõesti meie strateegilistele välis- ja julgeolekupoliitikatele, keskendume ka uutele ohtudele nagu hübriidsõda, küberrünnakud ja nõnda edasi ebastabiilsus, mis ümbritseb Euroopa Liitu, on meie tähelepanu keskmes. me peame lähenema nendele väljakutsetele kõikehõlmavalt ja ühiselt, me peame arvestama seostega välise ja sisejulgeoleku vahel. minu arvates on selle mainimine äärmiselt oluline minu arvates Euroopa Liit ei ole organisatsioon, mis peab, mis tegutseb ainult siis, kui hea, ajad on head, me peame suutma tegutseda ka halbadel aegadel, rasketel aegadel. meie välispoliitikas, laienemispoliitikas on palju küsimusi, mis vajavad lahend-. meil on valik, kas me eh, eh, eh, viime teistele stabiilsust või toome endale sisse ebastabiilsust, nii et, et me peame oma välispoliitikas olema väga konkreetsed ja pragmaatilised ning hoolitsema selle eest, et me kaitseme Euroopa ühist pärandit. Äh, Lääne-Balkani ja Türgi laienemisprotsess on samuti väga oluline meie tegevuskavas. Äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ülemkogu järeldustes on meie tegevuseks olulised suunised paika pandud laienemispoliitika on Euroopa Liidu kõige olulisem vahend selleks, et edendada reforme kandidaatriikides ja anda oma panus rahusse, demokraatiasse, stabiilsusesse ja inimõigustesse Euroopa Liidu naaberriikides. möödunud aasta kriisid, eriti rändekriis, on meile näidanud väga selgelt, kui oluline on tihe koostöö meie lähimate partneritega samas peame hoolitsema ka selle eest, et kandidaatriigid on valmis täielikult täitma oma kohustusi liikmesriikidena, kui nad Euroopa Liiduga liituvad ja me peame pöörama tähelepanu ka sellele, et Euroopa Liit ise on valmis ja suuteline uusi liikmeid vastu võtma. eesistujamaa pöörab seetõttu väga suurt tähelepanu kogu selle protsessi usaldusväärsusele. me jääme e, tingimuste e, põhi ja e, väärtuste põhimõtete juurde Äh, liitumine sõltub sellest, äh, kuidas äh, kandidaatriigid suudavad läbi viia reforme põhiõiguste ja muudes olulistes valdkondades. me tahame olla ranged, aga ka õiglased. ranged tähendab seda, et kõiki tingimusi tuleb täita ja riikidel endal on peamine vastutus nende tingimuste täitmisel ja me tahame olla ka õiglased, riike tuleb aidata, neid tuleb aidata tõsiselt ja abi tuleb kohandada riigi vajadustele, arvestades neid poliitilisi vajadusi, samuti peame andma tehnilist abi ning äh, rahalist toetust erinevate muutuste ja reformide protsessile. samuti tähendab seda, et Euroopa Liit peab täitma oma lubadusi ning langetama positiivse otsuse, kui riik on äh, täitnud kõik kriteeriumid, et jõuda läbi laienemisprotsessis järgmisse etappi äh, struktuurireformid on laienemisprotsessi keskmeks, äärmiselt oluline on see, et õigusriigi osas ja majanduse juhtimise osas ja avaliku halduse osas reformid läbi viiakse äh, ja seetõttu laienemisprotsess mõnikord kestab väga pikka aega, aga mulle tundub, et see on muutunud ka jätkusuutlikumaks. komisjoni uus aruandlusstiil on samuti äh, parem, see muudab kogu protsessi läbipaistvamaks, mitte ainult meie jaoks, vaid ka kodanike jaoks asjakohastes riikides. Äh, see protsess on läbipaistvam, paremini mõõdetav Äh, komisjon annab aru ainult äh, edusa-, mitte ainult edusammudest, vaid ka sellest, mis on veel teha, juhib tähelepanu, millised on need peamised väljakutsed, millega tuleb tegeleda ja ma saan aru, et äh, ka õigusriigi ja põhiõiguste küsimused, majanduskriteeriumid, avalik haldus, korruptsioonivastane võitlus, need on kõik väga olulised asjad ka teie parlamendi jaoks ning ka meie jaoks on need valdkonnad, kus on peamised probleemid Äh, väga oluline on pöörata tähelepanu ka sotsiaalsetele partneritele nendes riikides. Äh, nemad peavad toetama valitsusi vastutusrikaste sammude astumisel ja nüüd äh, mõningad märkused ka kandidaatriikide kohta. me oleme viimasel ajal näinud et laienemisprotsess on saanud uut hoogu. pärast paljusid aastaid on meil toimunud detsembris kolm ühinemiskonverentsi Äh, üks siis äh, iga läbirääkimisi pidava riigiga, äh, Türgi, Serbia ja Montenegroga. Türgi on arenguid toimunud kõige rohkem nii laienemise vallas kui ka arvestades seda, mis on seotud rände ja kogu poliitilise kontekstiga. Türgi on Euroopa Liidu jaoks olulise tähtsusega partner Euroopa Liidu ja Türgi liidrite kohtumisel novembris eh, möödunud aastal kinnitati eh, vajadust eh, uut hoogu anda laienemisprotsessile ja me tahame tõhustada koostööd Türgiga paljudes vastastikust huvi pakkuvates valdkondades. loomulikult tahame teha rohkem koostööd rändeküsimustes aga ka välis- ja julgeolekupoliitikas, arvestades neid tohutuid väljakutseid, mis on seotud äh, Süüriaga, terrorismivastane võitlus, me oleme äh, näinud, äh, mis juhtus Istanbulis ja siis tahame ka majanduse ja kaubanduse vallas koostööd teha Euroopa Liidu ja Türgi ühine tegevuskava pagulaste ja rändeküsimustes on samuti väga oluline ning väga oluline on jälgida siis, mis selles vallas tegelikult toimub, millised on need edusammud, kuidas tagada, et see tegevuskava tõesti toimib. samas oleme me sügavalt mures paljude väga tõsiste puuduste pärast, millele komisjon oma hiljutises raportis tähelepanu juhtis sellistes olulistes valdkondades nagu näiteks põhiõigused ja eh, õigusriigi põhimõte. Türgi peab kiiresti astuma samme selleks, et lõpetada kohtusüsteemi sõltumatuse ja erapooletuse õõnestamine ning peab piirama eh, ka, kõik, kaotama ka piirangud sõnavabadusele ja ühinemisvabadusele mis puudutab Serbiat, siis äh, siin on väga oluline pöörata tähelepanu äh, Kosovo osas saavutatud kokkuleppele, kuigi olukord endiselt on üsna heitlik äh, tegevuskavad õigusriigi põhimõtete vallas tuleb ellu rakendada. Äh, me oleme suutnud alustada läbirääkimisi kahe esimese peatüki osas ja loodetavasti saame alustada neid ka õigusriigi peatükk äh, peatükkide osas. läbirääkimised Montenegroga on samuti jätkunud. arvestades eelseisvaid parlamendivalimisi Montenegros on äärmiselt oluline kõik erakonnad peaksid konstruktiivset dialoogi parlamendis, sest see on poliitilise arutelu, poliitiliste arude jaoks peamine foorum ja kogu õigussüsteem peab andma tulemusi võitlema korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Äh, mis puudutab stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi ja endist Jugoslaavia vabariiki Makedooniat, siis me oleme vägagi mures äh, hapra poliitilise olukorra pärast, mis on mõjutanud Euroopa Liiduga ühinemise reformide protsessi ja ma tean, et äh, parlamendiliikmed on väga aktiivselt aidanud siis olukorda parandada Äh, juuni äh, ja juuli poliitiliste äh, kokkulepete ellurakendamine, vabad ja õiglased valimised aprillis kaks tuhat kuusteist ja komisjoni kiirete reformi prioriteetide ellurakendamine on äärmiselt olulised selleks, et taastada usaldus poliitilisse süsteemi. Albaania on teinud jätkuvalt edusamme selleks, et alustada liitumisläbirääkimisi Äh, siiski on vaja veel täiendavaid jõupingutusi, nagu näiteks kohtureformi paketi vastuvõtmine. Äh, äh, me, meil on olnud ka Bosnia-Hertsegoviina ja Kosovoga positiivseid arenguid, kuigi need arengud on üsna hilised. Bosnia-Hertsegoviina võtab ilmselt juulis vastu reformi tegevuskava, võttis vastu reformi, reformide tegevuskava ja meil toimub stabiliseerimise assotsiatsiooni, toimus stabiliseerimise assotsiatsiooni nõukogu detsembris. Äh, loomulikult on vaja konkreetseid edusamme selleks, et saaksime kaaluda Bosnia-Hertsegoviina äh, liikmelisust. Äh, olukord on endiselt haavatav, arvestades seda, mis toimub Republika Šprõkska vabariigis. mis puudutab meil õnnestub ähm, loodetavasti Kosovoga sõlmida stabilisatsiooni ja äh, äh, assotsiatsiooni kokkulepe, tõenäoliselt annate oma nõusoleku sellele jaanuaris. ja nüüd äh, lõpetuseks, nagu ma ütlesin, et meie eesistumine ei saa olema kerge, me seisame silmitsi mitmete oluliste väljakutsetega, me peame siis eksportima stabiilsust ja mitte sisse tooma ebastabiilsust. selleks peab Euroopa Liidu poliitika olema sidus me peame tugevdama oma välis- ja julgeolekupoliitikat, muutma protsesse selgemaks. loomulikult eh, kõigepealt eh, on eh, vastutajateks kandidaatriigid, aga ka olulised muud olulised piirkonnad. kõik kandidaadi staatust taotlevad riigid neil on suuri probleeme õigusriigi põhimõtete, demokraatia ja inimõiguste vallas veel ja tuleb teha palju tööd, enne kui nad Euroopa Liiduga liituda saaksid, aga äärmiselt oluline on, et me neid äh, üksi ei jätaks. Äh, kõigi nende riikide puhul on äärmiselt oluline äh, mõelda sellele, et milline on see õige dünaamika, me peame olukorda hindama rangelt, aga õiglaselt. Türgi on meie jaoks oluline partner paljudes valdkondades, mida ma mainisin. äärmiselt Äh, äh, oluline on tõdeda, et kogu Lääne-Balkani piirkond on osa Euroopast ja peab ühel päeval liituma ka Euroopa Liiduga ja ma arvan, et me peame kaasa aitama muutustele, mis seal toimuvad, äh, me peame pidevalt läbi mõtlema, et kas meie poolt antud toetus on ikka õige. eesistujamaana tahame võimalikult palju edusamme saavutada laienemisprotsessis, tuginedes olemasolevatele kriteeriumitele Eh, ja põhimõtetele, aga loomulikult sõltub kõik liikmesriikidest ja kõige rohkem kandidaatriikidest endist. ma loodan, et oma eesistumise ajal või vähemalt me üritame, me üritame eh, olla professionaalsed ja tõhusad, tahame olla usaldusväärsed partnerid, kes aitavad Euroopa Liidu karme otsuseid langetada ja eh, mõnikord läbi viia ka kaugeleulatuvaid ja tõsiseid reforme, mõnikord toob see kaasa rohkem Euroopat, mõnikord vähem Euroopat, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et me saavutame parema Euroopa, Euroopa, mis annab tulemusi. Ehm, meil on vaja sellist Euroopat, mis vastab kodanike ootustele ning lõpetuseks, härra esimees, ma ütleksin, et, et Euroopa eh, peab asuma oma endisele kursile ja ma ootan eh, viljakat koostööd meie vahel, aitäh! Thank you very much. We have already fought. suur tänu kolleegi, kes sõna soovivad, on juba neliteist. aega on meil vähe. seega sulgen kõnelejate nimekirja. ja kõik, kes seni on nimekirjas, saavad sõna Ostrevitšus. no sina saad ka veel. nüüd siis. suletud poolteist minutit. olete nõus kõneaega? härra Preeda, palun. suur tänu, härra esimees, härra minister, suur tänu, et äh, olete tulnud meie kohtumisele, teie laienemiskava on ähm, äh, tegelikult natukene pettumust valmistav, sellepärast et ainult ühe korra veeda, viidate sellele see on suur kontrast ja eelmiste äh, prioriteetidega lähenemine on olnud prioriteetmine, prioriteetne. seekord äh, viidatakse ainult üks kord laienemisele, kuulasin teie sõnavõttu erinevate riikide kohta erinevatest äh, aspektidest, aga ma tahaksin rõhutada ühte riiki, keda te viitasite, kellele ise ka viitasite, Bosnia-Hertsegoviina sellekohased arutelud on käinud siin parlamendis ja ka selles riigis endas, nimelt äh, kandidatuuri osas on neid, kes ütlevad, et järgmisel nädalal Bosnia-Hertsegoviina esitab oma kandidatuuri Euroopa Liidu liikmelisuseks. Te viitasite sellele ja ütlesite, et äh, institutsioonid äh, tekitavad probleeme, Republika Srpska tekitab probleeme kui Bosnia-Hertsegoviina taotlust ei võeta tõsiselt, kui see lihtsalt, kui seda eiratakse, siis tähendab seda, et need konfliktid jätkuvad, see peab olema selge, suur tänu. härra Howitt, tere tulemast, härra minister, soovin teile head, käisin ähm, teie konverentsil ja ÜRO alast tegevust ma toetan, julgeolekustrateegia on väga oluline teema järgmisel poolaastal ja ma arvan, et Euroopa ei saa siin lihtsalt pehmet jõudu mängida ja teie rolli täita ja see teil on väga oluline äh, ülesanne täita. Iraan-Iraagi osas äh, olete teinud väga jõulisi avaldusi juba ja mina olen raportöör selles küsimuses Euroopa Parlamendis ning see on meie jaoks oluline teema et tegelikult, kui äh, olukord äh, Küprosel äh, läheb järjest halvemaks, on isolatsioon täiesti võimalik ja loodetavasti te pöörate sellele tähelepanu. mis nüüd puudutab laienemispaketti, käisin ise hiljuti endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias, ma tunnustan teie valitsust, et te toetate seal sõltumatut meediaprojekti rahaliselt, olukord on tõesti meediaseire osas väga kehv volinik Haan on sellel nädalal pidamas läbirääkimisi selles küsimuses ähm, ja loodetavasti te pöörate ka sellele tähelepanu. ja nüüd, mis puudutab peatükki kakskümmend kolm, kakskümmend neli, olgu tegemist Serbia või Türgiga, meie tahame parlamendis ja komisjon tahab, et need peatükid nende riikidega avatakse meie arvame, et läbi selle on võimalikud edusammad, aga praegu ei ole nõukogu veel selles täiesti veendunud. ma loodan, et teil õnnestub äh, neid veenda ja kurdi äh, rahuprotsess, sellest ei rääkinud, selles osas tuleb ka jõupingutusi teha, et see saaks uuesti rööbastele. suur tänu, ütleb härra Pelder, ähm, tere tulemast meie kohtumisele. soovin teile edu kuid äh, kõigepealt äh, ma tahaksin teile soovida palju tarkust selleks aastaks. arengud äh, Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel on pinge alla sattunud nimelt päritolumärgistuste tõttu okupeeritud aladel, mida te kavatsete teha selleks, et selgitada suhteid Iisraeli ja Euroopa Liidu vahel? Äh, hiljuti oleme me näinud äh, seda, et äh, boiko-, boikoti võimalus suureneb selle päritolumärgistuse tõttu. ometigi ju on viimaste kuude paljud probleemid seotud just nimelt sellega. aitäh! suur tänu, härra esimees, ütleb härra Van Palen, ka mina tahaksin äh, tervitada siin äh, minister Brandersit. Ähm, härra minister ütles täiesti õigesti, et me peame keskenduma nendele teemadele, mis on tõesti olulised äh, sellepärast, et Lissaboni lepingust see tuleneb. kõigepealt ALDE fraktsiooni seisukoht Äh, on see, et Schengeni välispiirid tuleb ähm, kindlustada, see ei tähenda seda, et me tahaksime need välispiirid sulgeda, vaid muuta nad kindlaks. inimesed, kes tahavad Euroopasse tulla tööd otsima või varjupaika taotlema või ähm, äh, või mis iganes põhjusel äh, Äh, saaksid Euroopasse tulla, aga need, kes tulevad siia kurjade kavatsustega, ei pääseks siia sisse ilma korraliku piirivalveta, ei ole seda võimalik teha ja seega peaks olema Hollandi eesistujariigi üks eesmärkidest olema äh, välispiiride kaitse. teine asi, Venemaa. Venemaa on pidevalt äh, rikkunud rahvusvahelist õigust, Liidust äh, ja äh, Venemaa tuleb suruda taga, suruda uuesti äh, positsiooni, kus nad seda tegema hakkaksid, nii Krimmi puhul kui ka mujal ja sama kehtib loomulikult ka selle SN seitseteist lennukoha osas härra minister ütles täiesti õigesti seda, et need, kes vastutavad selle koletu lennuki hävitamise eest, tuleb tuua ka kohtu ette ja minu kolmas punkt, äh, Lähis-Ida, ka siin äh, loomulikult, härra minister, me mängime väga olulist rolli, me ei tohi olla siin mitte ainult pehme rolli kandjad, vaid ka tugev jõud. suur tänu, järgmine kõneleja. suur tänu, äh, härra esimees suur tänu teie sissejuhatuse eest, härra minister. nagu te ütlesite, tegelikult me praegu valmistame ette tööd järgmiseks eesistujaks, kuid kui pidevalt tehakse niimoodi, et ainult valmistatakse ette järgmiseks eesistumiseks, eh, siis eh, me ei jõua mitte kuhugi, sest et see tähendab seda, et need riigid, kes nii-öelda ettevalmistavat tööd ise teistele teevad, olles eesistuja, ei võta mingisugust vastutust. muuseas, Türgist minu meelest on kujunemas uus eh, Süüria kui Euroopa Liit äh, seda arvesse ei võta, kui Euroopa Liit äh, ei tegutse sihipäraselt, siis ähm, on varsti tulemas Türgist meie suunas Meksikus koguses äh, kurdi päritolu põgenikke. ja lõpetuseks, ähm, härra Brock, kas oleks mingisugune võimalus teada saada, kas ja millal on võimalik käia ka Diyarbakiri piirkonnas äh, kus me teame, on ähm, toimumas praegu verised võitlused, äh, tsiviilisikuid on maha lastud ja kas me ei peaks midagi ette võtma ja kas Türgi ei peaks midagi konkreetsemat ette võtma? suur tänu! me käisime Türgis ja oleme ja esitasime seal ka Kürdi küsimuse väga selgelt ja rääkisime äh, nendega ja täna kohtume Türgi esindajatega ka siin parlamendis. järgmisena saab sõna proua Sargentini. suur tänu, härra esimees, tere tulemast, härra minister. kuues aprill, seal on tulemas, siis on tulemas Hollandis rahvahääletus Ukrainaga partnerluslepingu, assotsiatsioonilepingu osas Äh, Hollandi parlament on olnud sellega nõus ja valitsus ka, aga ma ei hakka siin selgitama, mida tähendaks ei sellel rahvahääletusel selle assotsiatsiooni lepingu jaoks. mida see tähendaks Euroopa positsioonidele üldse Venemaa ja Ukraina suhtes ja minu küsimused härra ministrile, kas äh, Hollandi valitsusel on ka mingisuguseid konkreetseid kavasid, Äh, selle rahvahääletuse osas, kas te toetate assotsiatsioonilepingut ka rahvahääletusel või ei? härra Plenkovitš, palun. suur tänu, härra minister, härra Brock, suur tänu, et selgitasite oma eesistumise aja prioriteete meile, mul on kaks küsimust mis on väga delikaatsed, aga samas väga olulised Hollandi jaoks ja Hollandi jaoks kui eesistujale. üks puudutab Bosnia-Hertsegoviinat ja teine puudutab Ukrainat ja võtan siin sõna Ukraina delegatsiooni esimehena. Te ütlesite oma sissejuhatuses, et te lähenete oma eesistumisele suure südame ja kaine mõistusega. Bosnia-Hertsegoviina tähendab Hollandi jaoks midagi väga erilist meie siin võtsime mm, parlamendis vastu Srebrenica kohta käiva resolutsiooni, kui mälestati kahekümnendat Srebrenica koleduste aastapäeva, nüüd arvestades Daytoni rahulepete aastapäeva samuti ja toimunud konverentsi siin majas, mm, oleme me aru saanud, et Bosnia-Hertsegoviina on valmis esitama ametliku taotluse Euroopa Liidu liikmelisuseks. iga riigi jaoks, kes sellise taotluse esitab, on see väga oluline moment ja ma paluksin teil tõesti austada seda Bosnia-Hertsegoviina taotlust ja soovi. nimelt äh, see liikmelisus äh, on see liim, mis hoiab seda riiki praegu üldse koos. ma kutsuksin teid üles äh, korraldama eraldi sündmus selle jaoks, et ähm, tähistada Bosnia-Hertsegoviina ähm, suhteid ähm, ja suhete arenemist Euroopa Liiduga. nüüd see MH17 ja sündmused selle ümber, meie Euroopa Parlamendis tahaksime teid aidata arutelude juhtimiseks selleks, et oleks mingisugune positiivne tulemus Hollandis sellel rahvahääletusel. sellepärast, et nagu proua Sargentini ütles, sellel võivad olla väga-väga negatiivsed äh, tagajärjed, kui öeldakse ei. proua Piiri. suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra minister selle sõnavõtu eest, te ütlesite täiesti õigesti, et Hollandi eesistujal on järgnevatel kuudel väga suuri probleeme ees, aga räägiksin ühest konkreetsest teemast, nimelt Türgist. kuidas te hindate Türgi valmisolekut praegu, valitsuse valmisolekut äh, ka omalt poolt äh, rakendada ühtset äh, rändetegevuskava. loomulikult kõik on nõus sellega, et Türgi on võtmepartner, kui me räägime koostöös sellel olulisel teemal ja isegi kui Küprose küsimus lahendatakse, kas on mingisuguseid poliitilisi takistusi kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda peatüki osas? mul on hea, ka hea meel, et te rääkisite ka selles riigis meediavabadusest ja õigusriigi äh, olukorras, sellepärast et minu meelest Euroopa Liit, sealhulgas ka Ülemkogu, on olnud natukene mm, liiga tagasihoidlik nendes küsimustes ja minu viimane märkus, mõned kolleegid juba viitasid sellele. minu meelest on meil praegu kurdi piirkondades tegemist väga plahvatusliku olukorraga, kolmsada tuhat inimest on kodudest sunnitud lahkuma, komandanditund välja kuulutatud paljudes linnades ja, ja Äh, tuhanded äh, tsiviilisikud on hukkunud. Äh, PKK ründas täna öösel seitsmes-kaheksas erinevas piirkonnas objekte ja ma tahaksin teada, kas Holland eesistujana kavatseb selle teema tõstatada ja panna piir eskalatsioonile. suur tänu, proua Fontiga. suur tänu, härra esimees, härra minister tere tulemast teile ja head jätku eesistumiseks. mina tahaksin tõstatada omalt poolt äh, vähemalt kolm erinevat teemat ja paluksin siis teiepoolseid kommentaare. hiljuti äh, Äh, sai Venemaal kummalisel kombel äh, surma järjest üsna mitu inimest, üks äh, ka julgeoleku institutsiooni liikmetest ja üks kuulus dissident Vladimir Pribovski, kes on tuntud süsteemi vastane olnud, hukkus Smolenski katastroofile viidates ja neid äh, inimesi mälestades, oma sõpru mälestades, ma tahaksin küsida, millised on juurdlused MH seitsmeteistkümnenda osas, mida te sellest arvate? ja kolmas teema, Gruusia. ja see, et äh, salapisi Gazprom võtab seal äh, võimu ja tegelikult äh, võtab üle Gruusia energia- ja julgeolekupoliitika. ja olen nõus sellega, mida ütles härra Plenkovitš Ukraina kohta. aitäh! suur tänu, härra minister, kuulasin suure huviga seda, mida te ütlesite, aga samas jäi mulle kõrva ka see, mida te ei öelnud, Iraan, lepingu rakendamine Venemaa ja assotsiatsioonileping Ukrainaga, eriti arvestades seda, see on tulemas väga oluline rahvahääletus meie mõlema koduriigis ja võib-olla kolleegide jaoks on oluline kuulda ka seda, miks Hollandi valitsus otsustas mitte teha kampaaniat, et see oleks kõigile arusaadav, et meie omalt poolt teaksime, kuidas aidata kaasa nüüd teie punkt stabiilsuse eksporti, eksportimise kohta on väga teretulnud, sellepärast et tegelikkuses me seda kunagi ei näe. kas sa ei arva, et Saudi Araabia relvaekspordi peatamine ei oleks mitte üks väga konkreetne viis, kuidas me saaksime kaasa aidata stabiilsusele või vähemalt takistada ebastabiilsust juba praegugi plahvatusohtlikus Lähis-Idas? ja kolmas punkt, äh, tegelikult äh, me näeme vastupidist üsna tihti. Äh, põhimõtted ei ole mitte kindlustatud, vaid nad liiguvad vastavalt soovidele ja eriti siis, kui on tegemist meie enda lühiajaliste huvidega. näiteks on siin väga hea see, kui väga kiiresti klopsiti kokku kokkulepe rände küsimustes Türgiga ja ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht praeguse olukorra kohta, nagu me aru saame, nõukogus ei ole praegu äh, kokkuvõtet äh, rahaliste vahendite osas ja millised on praegu takistused, millistel riigitel on probleeme ja miks? ja kas te arvate, et Euroopa Liidul on tõesti väga raske survestada Türgit, kui Türgi ei täida omalt poolt seda kokkulepet? ja lõpetuseks, kui, kui tõenäoline on see, tõenäoline on see, et Türgi suudab oluliselt vähendada pagulaste voogusid, kui nad on ametlikult öelnud, et nad ei suuda kindlustada piiri Süüriaga ja kõige jubedamad tulemused äh, sellele on äh, rünnakud äh, Istanbulis, me teame, et Daeshil on rakud Türgimaal ja tegelikult tundub, et me teeme siin lihtsalt mõttetut kauplemist Türgiga, mis ei too mitte mingisuguseid tulemusi meie jaoks. suur tänu, proua Haudala! suur tänu, härra esimees! härra minister, tere tulemast Euroopa Parlamenti, ootan koostööd äh, teie valitsusega, aga ma tahaksin rõhutada seda, mida ütlesid äh, kolleegid Sargentini ja Šake selle rahvahääletuse kohta. nii palju, kui mina tean, on tegemist esimese rahvahääletusega Euroopa Liidu territooriumil, mis puudutab välispoliitikat ja teie eesistujana, välisministrina ilmselt ei äh, taha kõrvale hoida äh, Äh, küsimustele vastamisest selles küsimuses ja jääda kõhklevale seisukohale. Ukraina, Moldova ja Gruusia alased läbirääkimised jätkuvad kindlasti ja ma loodan, et ei lase seda teemat instrumentaliseerida äh, mingisuguste sisepoliitiliste äh, küsimuste pärast oma riigis. õppige midagi teie valitsuse varasematest vigadest, kui ei tehtud kampaaniat enne rahvahääletust, sest kui öeldakse rahvahääletusel ei ja see leping põrub, siis see tähendab seda, et Ukraina ja teised idapartnerlusriigid jäävadki varju ja, ja see vari ainult pikeneb, mille heidab neile Venemaa. ja ausalt öeldes mind hämmastab see, et ei öelnud mitte midagi äh, Venemaa kohta üldse. kuidas te kavatsete siis äh, reageerida nendele väga murettekitavatele siseriiklikele arengutele. nüüd on vastu võetud tänaseks juba kümme kodanikuvabadust, põhiõigusi ja inimõigusi rõhuvaid seadusandlusi. kas Holland eesistujana suudaks kuidagi muuta seda trendi ja ümber pöörata seda? aitäh. I am sure that esimees ütleb, et ma olen kindel, et Hollandi välisminister ise selle eest, et äh, referendum äh, tuleks hea tulemusega, sellepärast et äh, tema elu ei muutu lihtsamaks, kui rahvahääletusel öeldakse ei sel ajal, kui Holland on eesistuja. nüüd saab sõna härra Korvin Mikke. suur tänu, esimees. siin minister ütles, et oleme praegu seisma silmitsi siin meie saalis ainukese institutsiooniga, mis on demokraatlikult Euroopa Liidus valitud ning äh, see institutsioon mõjutab tõsiselt Euroopa asju. Äh, samas äh, esimees ütles, et olukord on väga raske praegusel hetkel. küsimus, võib-olla rasket olukorda ei oleks, kui demokraatlikult valitud parlamendil oleks reaalne mõju Euroopa asjadele. kas pole nii? suur tänu! hvala vam lijepo. Želim se zahvaliti. Suur äh, suur aitäh, minister, oma, äh, teie sissejuhatava sõnavõtu ees äh, ja mul on üks väga konkreetne küsimus. ning see puudutab Kagu-Euroopat, Bosniat ja Hertsegoviinat. Te ütlesite oma sissejuhatava sõnavõtu käigus, et te ei taha ebastabiilsust eksportida või sisse vedada eh, ebastabiilsust. ja kui olukord tõesti nii on, siis on meil vaja kõike kaasavat eh, lahendust Bosnia-Hertsegoviina jaoks ja me peame aru saama ka selle riigi geostrateegilisest eh, olukorrast. hiljuti Äh, Daytoni rahulepingu kahekümnendat aastapäeva tähistasime, aga me ei tohiks kindlasti Srebrenica äh, genotsiidi mitte kahe silma vahele praegu jätta. mina arvan, et äh, Hollandi eesistuja üks prioriteet peaks olema see, et ta võtaks vastu liikmelisustaotluse Bosnia-Hertsegoviinalt, ainult niimoodi anname me uue hoo sisse riigi institutsioonidele, et nad hakkaksid ka reaalselt rakendama ettenähtud kriteeriume Äh, reformikava rakendamine on ülioluline, ütlesite teie. aga kui meie käitume ka vastavalt, siis me näitame, et me usaldame Bosnia-Hertsegoviina institutsioone ning me ka aitaksime reforme edasi viia äh, Serbia äh, riigis. niimoodi on ainult võimalik näidata, et me oleme Euroopa-meelsed ja toetame ka Bosnia-Hertsegoviina Euroopa teed. Suur tänu Äh, mul on väga hea meel, äh, kuidas te rääkisite ebastabiilsuse ekspordist-impordist, äh, ütleb proua Gomes ja seetõttu ma jagan ka muret teiste kolleegidega, mida siis täpselt võib tähendada assotsiatsioonilepingu referendum Ukrainas, teie enda koduriigis. küsimus, kas me võiksime Süüria äh, olukorda lahendada äh, Saudi Araabia koostööl äh, ja kas see koostöö võiks olla tavapärane või siiski on võimalik mingisugused kokkulepped saavutada, eriti kui arvestada olukorda Iraanis. nüüd Türgi olukord on ka väga oluline selles kontekstis, Liibüat ei maininud üldse, aga Liibüa on ilmselt kõige hullem koht ebastabiilsuse laiendamises ja selle toomises meie suunas. me kukkusime läbi äh, DDR-i, äh, SSR-i äh, toetuse pakkumine, pakkumisega sellel hetkel, kui meie abi vajati, aga nüüd praegu on küsimus, et meil on vaja põhimõttelist stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni lepet, aga me seda mitte kusagil ei näe. ja kui me mõtleme Ähm, Daeshi peale, äh, täna näeme, et Indoneesias äh, on, toimus rünnak, äh, aga igal juhul Liibüa on Daeshi käes instrument, mida kasutatakse meie suhtes. suur tänu, härra minister, juba kolleegid küsisid Hollandi ref-, referendumi kohta, ütleb härra Kaaler, kas me võime olla kindlad, et referendumi eelsed arutelud äh, räägivad äh, ka sellest, et äh, Moskva destabiliseerimispoliitika võidutriumf oleks referendumi läbikukkumine ja loomulikult see on lõpp sellele provokatsioonile, mille algas MH seitseteist allatulistamisega edasi, kas räägitakse ka välispoliitilistest võimekustest ja võimalustest või Äh, räägitakse ainult, äh, mis äh, avalikkuse huvides oleks. edasi, ühtse kaitse ja välispoliitika valguses räägitakse, et teie plaanite oma eesistumise ajal eh, panna käima eh, selleteemalise valge raamatu koostamise, kas selles suhtes saaksite laiendada, ja Türgi. Türgi kohta ütlesite te, et tegemist on võtmepartneriga, jah, teil on õigus, aga seda võtmepartnerit peaks nägema ka kogu kompleksses kontekstis, kus see asub. meil on Türgi eh, mõttes mitte ainult äh, rääkida äh, siin põgenike tulvast äh, ja nende lahendusvõimalustest, vaid sellest, et osades Türgi osades on tõesti peaaegu kodusõjalaadne olukord ja peaaegu kakssada tuhat inimest on riigi erinevatest paigust põgenenud, on sisepagulased, sellele tuleb ka tähelepanu pöörata, suur tänu. härra Austrevitšus saab sõna. suur tänu teile, esimees ja minister kõigil on ilmselt selge, et Ukraina sees on väga palju väljakutseid. väljakutse võib tekkida väljaspoolt ja seoses referendumiga teie koduriigis ma usun, et teie valitsus ja teie ise annate endast parima, et selgitada oma kodanikele olukorda, ehm, mis on head ja vead eh, sellel hääletusel ja ma arvan, et head küljed jah ütlemisele on teie eh, eh, e-, kavas ikkagi A ja O, aga kas on plaan B, kui referendum ei lähe sellises suunas, nagu me tahaksime ja kui plaan B puudub, siis mis see võiks olla? edasi Venemaa. Äh, otsustas äh, võtta äh, Euroopa Liidu stabiilsemad suhted fookusesse ja näha seda teona enda vastu või väljakutsena enda vastu meil ei ole vaja hollandlasele ilmselt selgitada, kuivõrd olulised on nende riikide jaoks vabakaubandussuhted. kas te Äh, kuidagi plaanite teha midagi selle vastu, et Venemaa rikub WTO reegleid, ma ei kujuta ette, et kui me vaatame näiteks Moldova, Gruusia või Ukraina küsimust, et, et siin oleks võimalik mingit teist lahendust leida. Äh, edasi, äh, kui NATO tippkohtumine toimub Varssavis, kas te hakkate ka üldse julgeoleku ja kaitsepoliitika küsimusi seal käsitlema, sest Euroopal on vaja rohkem ühtset julgeolekut ja ühtset välispoliitikat? vastust. minister, teil on sõna vastusteks, ütleb esimees. suur tänu, härra Elvar Prokk, äh, tahaksin tänada ka äh, välisasjade komisjoni liikmeid mitmete küsimuste eest, äh, kõik küsimused, mis tõstatati, on väga olulised ja see tegelikult jätab mulle ka mulje sellest, millised mõtted liiguvad siin Brüsselis ühtse välispoliitika ja kaitsepoliitika alal ning ka laienemise küsimuses äh, ja kindlasti juhin ka nõukogu tähelepanu sellele järgnevate kuude jooksul. tahaksin öelda äh, formaalsest aspektist äh, lähtuvalt, äh, küsi-, vastan muidugi kõikidele küsimustele, aga muidugi Lissaboni lepingu algusest saati on eesistumine ja välisasjade küsimused hoopis teises kontekstis kui kahe tuhande neljandal aastal ja seetõttu tahaksin ma mm, keskenduda laienemisele ja ka välispoliitikale mis on olulised selleks, et toetada äh, näiteks koostööd Türgi, Jordaania, Liibanoni või Aafrika riikidega ning ka äh, rände äh, ja arenguabi küsimusi käsitleda Äh, loomulikult äh, nõukogust ülalpool asub välisasjade kõrge esindaja, kellega peame ka koostööd tegema, äh, aga me peame tema tööd eelkõige toetama. tahaksin rõhutada, et mitte ei ole eesistuja huvipuudus nendes küsimustes üldse. me tegeleme nende küsimustega tegelikult kõigiga, nii nagu ma täna hommikul ütlesin. edasi stabiilsuse eksport ja ebastabiilsuse import Äh, väga paljud äh, rõhutasid äh, seda küsimust ja minu kolleeg Hennes tuleb ka selle komisjoni ette siin, et rääkida ühtsest julgeoleku kaitse, välispoliitikast. Mm, oluline on see, et meie eesistumise lõpuks, juuni lõpuks oleks meil hea strateegia Euroopa Liidu jaoks. ma olen täiesti veendunud, et väga kiiresti muutunud maailmas kus on väga palju võime riike Euroopa äh, Liidu ümber, äh, kes on kas suurendanud oma mõjuvõimu või vähendanud seda äh, ja meil ei ole siin häid vastuseid, aga jutt peab olema lihtsalt tühjadel, lõpp peab olema tühjadel sõnadel, mõned aastad tagasi koostasime siin dokumente ja mõtlesime, et ootame-vaatame, mis hakkab saama me panime käiku erinevaid instrumente ja lootsime, et need hakkavad toimima, kui õige aeg käes, aga nüüd on tegemist äh, hoopis poliitilisema olukorraga, ainult poliitilisest aspektist lähtuvalt saame me äh, ühtset välispoliitikat ajada mm, Äh, nagu öeldud, Balkani, Süüria ja ka Põhja-Aafrika küsimustes on olukord hoopis teistsugune, ka meie positsioon on teistsugune, kui me vaatame näiteks Valeta läbirääkimisi, siis väga selge on see, et Euroopa läbirääkimiste äh, positsioon on hoopis teine kui mõned aastad tagasi. nüüd me ei tule ainult soovnimekirjaga kohale, vaid me hakkame paluma teistelt riikidelt, et nad teeksid midagi nii et meie positsioon on hoopis teine, äh, võimupoliitika saab hoopis äh, olulisemaks äh, siis stabiilsuse ekspordi ja ebastabiilsuse impordi puhul ja kindlasti välisasjade kõrge esindaja juhtimisel peame me kõik tegema selleks, et Euroopa Liidu üleilmne julgeoleku ja välispoliitika strateegia mitte ainult ei kanta ellu kõikide osapoolte osalemisel, vaid et see viiks ka tõesti meie ühtsete eesmärkide täitmiseks välisküsimustes. kõik need küsimused, äh, mida te esitasite, tahaksin vastata järgnevalt. kõigepealt äh, laienemisküsimused. ja alustan sellega, et äh, puudutan seda küsimust, mida äh, härra Preda ja teised küsisid Bosnia-Hertsegoviina kohta, ma arvan, et tähtis on siin tähele panna, et eelmisel aastal on nõukogu juba äh, teinud mõned algatused äh, nendel põhjustel, mida te mainisite, selleks, et aidata Bosnia-Hertsegoviinat äh, reformide teel, eriti Saksa initsiatiiv, mida me nõukogus ka toetasime, mäletan neid tuliseid arutelusid, see on andnud tegelikult äh, hoo sisse reformide kavale ja toonud äh, ka häid tulemusi. muidugi saan ma ka sellest aru, mis Bosnia meedias kirjutatakse, et äh, valitsus plaanib jaanuaris äh, teha avalduse äh, liitumiseks. Bosnia ametivõimud on võtnud ka minuga ühendust sel nädalal, ütlesid, et nad tahavad peatselt liitumise avalduse ametlikult teha. kui Bosnia valitsus otsustab tõesti seda teha, siis meie eesistujana loomulikult võtame selle avalduse vastu, anname selle edasi nõukogule aruteluks oleme siin ausaks vahendajaks, äh, me arvame, et Bosnias on vaja edasi liikuda, meil on Bosnia ja minu enda koduriigi vahel väga tugevad suhted, meil on ka häid sõpru ja kolleege seal, aga nõukogu peab igal juhul otsustama, kas kriteeriumid on täidetud äh, selleks ning äh, andma oma ametliku arvamuse. selge on see, et Bosnia valitsus näitab, et reforme on tõhusalt ellu viidud, nõukogu oma järeldustes kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembris eh, on seda öelnud, võtsime need järeldused siis kuu aega tagasi vastu. paljud kolleegid on küsinud eh, ka laienemisprotsessi kohta eh, Türgi kontekstis. tahaksin kõigepealt öelda, et need on üliolulised küsimused praegu nõukogu jaoks, sest me näeme, et praegu on esiteks läbirääkimisprotsessi usaldusväärsus küsimärgi all, äh, liitumine või liitumispotentsiaal siis Türgi kui kandidaatriigi jaoks, siis pagulaste küsimus, äh, mida on kõik teist ka äh, nimetanud ja jälle fookusesse toonud. oluline on see, et kokkulepe, mida, mis sõlmiti Euroopa Liidu ja Türgi vahel, et seda ka reaalselt praktikas rakendatakse ja Türgi on loomulikult ka mitteformaalselt kogu selle geopoliitilise olukorraga väga tihedalt seotud. Hadži Georgiou, eh, eh, kes eh, nimetas seda, et Türgist võib saada teine Süüria, meediavabaduse koha pealt ma saan aru, et te olete mures inimõiguste ja põhivabaduste riive üle Türgis, olen sellega päri. me ei hakka seda mitte ainult kahepoolselt arutama, vaid koos Euroopa Liiduga Äh, liitumisprotsessi äh, küsimus on Türgiga aruteludes kõige tähtsam, nagu teate, on teekaart järgmine. Äh, läbirääkimiste protsess peab toetama seda, et parimad võimalused leitakse reformide elluviimiseks, me peame toetama Türgi Euroopa ambitsiooni ja õigusriigi peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli pakuvad raamistikku kõikide nende murede Äh, kajastamiseks. Äh, komisjon äh, teeb raportid, nagu te teate, nende peatükkide kohta. Küpros on praegu blokeerinud need peatükid ja neid ei saa ava, avada niikaua, kui see blokaad kestab. aga Küpros on sellesse protsessi kaasatud. komisjon on ise öelnud, et nad tahavad järgmised peatükid avada ja seda ettevalmistavat tööd jätkata samuti viisteist, kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja kakskümmend kuus peatükkide kohta oodatakse Türgilt vastukaja eh, kevadeks. me oleme valmis avama järgmised peatükid, kui komisjon ütleb, et tingimused pead, läbirääkimispeatüki avamiseks on täidetud, aga muidugi, kas peatükk eh, tegelikult ka avatakse, sõltub rohkem komisjonist kui ähm, eesistujast, kõik liikmesriigid peavad olema sellega päri ja loomulikult Türgi peab tegema oma poolt ka kõik, mis vaja edasi inimõigused ja olukord Edela-Türgis äh, äh, arusaadav on see, et meil on vaja igal juhul äh, vaherahu, Kagu-Türgis, vabandust, meil on vaja äh, teha kõik sellest, äh, et lõpetada see destruktsioon, mis puudutab kõiki Türgi kodanikke tegelikult selles piirkonnas, äh, rahvusvaheliste pagulaste küsimus on ka oluline, siin on väga palju ka tsiviilisikuid hukka saanud, on inimesi, kellel ei ole puhast vett, elektrit ja muid eluks vajalikke asju, avalikud institutsioonid, näiteks koolid on kinni pandud, Äh, majanduslik kahju ja kahju taristule on äh, arvestatav, see on väga kurnav ja äh, halb olukord kohalikele tsiviilelanikele. Türgi loomulikult seisab silmitsi terroriohuga, sealhulgas PKK omaga, aga siin on kõige olulisem ikkagi peidada kinni inimõigustest ja äh, nõukogu on kutsunud üles äh, relvarahule ning vaherahu läbirääkimistele, äh, seda ka oma järeldustes eelmisel aastal. nii et murettekitavad elemendid on olemas, olen teiega nõus. ja püüame tegutseda väga proaktiivselt selles küsimuses Küprose osas. tahtsin öelda, et me loodame, loodame, aga äh, üldiselt positiivseid märke on, et äh, meie eesistumise ajal saab selle olukorra lahendada, olen optimistlik, me oleme läbirääkimistel mitmete osapooltega pidanud äh, ka edasiminekuid, rahvusvahelise kogukonna toetus on olemas ja Euroopa Liidu oma ka, sellepärast et me oleme otseselt kaasatud, näiteks Põhja-Küprose ja euro küsimused siin, asjad, mis on seotud AKI-ga äh,, Äh, väga paljud teemad on äh, väga oluliseks muutunud. Äh, nii et oluline on see, et me seisaksime külg külje kõrval ja vaataksime positiivseid väljavaateid. toetuse jätkumine on A ja O. teeme kõik enda poolt selleks, et aidata kaasa ad hoc töörühma töö jätkamisele, mis puudutab nõukogu järeldusi Küprose osas Äh, olukord on vaja lahendada. komisjon äh, on töötanud äh, väga tõhusalt, härra Junckeri esindaja on siin nüüd ka pidevalt kohal. küsin veel rände kohta, sest selge on, et tegemist on võtmevaldkonnaga, me oleme sellega eesistumise jooksul seotud igapäevaselt paljud on teie hulgast ka öelnud seda, kuivõrd oluline on riikide vaheline usaldus selleks, et jõuda ühtse poliitikani selles küsimuses, me teame, et see koosneb mitmetest komponentidest, teie ütlesite ka neid juba. Äh, härra Van Balen ütles, et oluline on toetada välist äh, piirikontrolli nii, et me väga selgelt teaksime, Eh, kes konkreetselt vajab asüüli, kes mitte, teeme seda tõhusalt ja teeme seda oma julgeolekut kaitstes. edasi, eh, koostöö Euroopa sees, et eh, tagada seda, et meil oleks koostöö, kuhu oleks kaasatud niivõrd palju riike, et kui võimalik, et selle humanitaarkriisiga silmitsi seista ja järgmine element, mis on seotud aruteludega Türgiga, Türgi pagulaste mm, äh, varjupaigad ja seire selles olukorras, me ei ole, meil ei ole tegelikult õnnestunud äh, pagulaste voogu praegu peatada Türgist, aga võtmeküsimus on ja ärgem äh, saagem sellest asjast varusti aru, tegemist on eelkõige proua Mogherini esimese vastutusvaldkonnaga, et me toetaksime igapäevaselt oma tegevuses rahuprotsessi Süürias, olen pidevalt äh, ka äh, härra Ministura äh, ÜRO-ga kontaktis, tegemist on humanitaarligipääsu olulise küsimusega. mina olen olnud tegelikult väga šokeeritud isiklikult sellest, et viimastel aastatel ma tegelikult ei ole näinud humanitaarkriisi, mis areneks niivõrd sügavaks Äh, ilma poliitiliste aruteludeta, justkui tsiviilisikute kaitse ei loeks mitte midagi, nüüd humanitaarligipääs Süüria nendele piirkondadele, mis abi vajavad, on äh, meie jaoks võtmeküsimus, see on esimene prioriteet, mis meie tegevusel on, ja see tähendab, et äh, kõik riigid, kes praegu ütlevad, et nad tahavad ÜRO giidi all toimuva rahuprotsessis osaleda, sealhulgas Venemaa, sealhulgas Iraan, ja teised partnerid, aga, aga see tegevus on väga tähtis ja meie proaktiivselt toetame seda protsessi Süürias, jah, meile tekitab äh, muret, äh, nagu teile paljudele, ka Iraani ja Saudi Araabia suhted ning välisasjade kõrge esindaja on väga äh, aktiivselt tegelevas selles vallas. ühtse tegevuskava osas Türgiga me oleme nõus ja Euroopa Liidu Türgi tippkohtumisel leppisime ka kokku, et see on võtmeküsimus. Holland äh, on juba äh, Euroopa Liidu Türgi tegevuskava äh, osas aktiivselt tegutsemaks, sealhulgas ka pagulaste ümberasustamine Türgist Euroopa Liitu Mm, seda saab aga ainult teha juhul, kui äh, piiratakse äh, illegaalsete immigrantide voogu Türgist Euroopasse. Türgi peab ka vastuvõtu äh, võimalusi parandama ning anda, andma paremad perspektiivid Süüria pagulastele Türgis sees. see tähendab ka tegelikult pagulastega inimlikku ümberkäimist riigis aga igal juhul Euroopa Liidu Türgi tegevuskava rakendamine on ülioluline. edasi piirikaitse küsimuses, nagu te teate, siis Euroopa äh, äh, meie enda ülemkogul detsembris me sellest rääkisime, äh, loodetavasti Hollandi eesistumise ajal me jõuame otsuse langetamiseni, tegemist on tegelikult üks, ühe meie kõige tähtsama prioriteediga eesistumise ajal. meil on vaja head tasakaalu äh, meie riikide suveräänsuse ning ühtse vastutuse vahel oma piiride kaitsel. nüüd tahan öelda veel mõndagi teistest riikidest ja nende olukorrast ning jõuan ka referendumi küsimuseni Hollandis. härra Pülle küsimused, mis puudutab suhteid Iisraeli ja Euroopa Liidu vahel, tahan kõigepealt öelda seda kõrge esindaja kiri, mis puudutab äh, toodete märgistamist äh, ebaseaduslikult okupeeritud aladelt on oluline meile kõigile, sellepärast et see annab nii tootjatele kui tarbijatele kindluse, mida äh, seal ennem polnud. oluline on, et see samm on tehtud ja nüüd riigid seda otsust ka rakendavad. see ei ole boikotiga kuidagi seotud, tahan ma rõhutada, nõukogus ei toetata äh, Iisraeli suunalist boikotti. oluline on see, et me väga keerukas olukorras, mis on tegelikult muutnud Iisraeli-Palestiina konflikti ulatust, mõningad küsimused jäävad samaks, toetust kahe riigi lahendusele, toetus läbirääkimiste jätkamisele, praegu on äh, tegelikult kõik see asi jõudnud ummikusse, aga osalised aktiivselt kohapeal püüavad asja ergutada. siin kindlasti ei ole mingisugune antisemitismi propaganda või mingisuguste muude taoliste avalduste tegemise aeg mis puudutab Vene Föderatsiooni küsimust, siis meie eesistumise ajal on see ka loomulikult võtmeküsimuseks, see jääb meie debattidesse ikka ja jälle äh, olukord Ukrainas on äh, võtmeküsimus siin, et äh, rakendatakse Minsk kaks äh, kokkulepet ja me teame, et härra Haanil ja kõrge esindajale ja teistele on siin üks oluline prioriteet toetada reformiprotsesse riigis, et kohalikud omavalitsuste valimised saaksid toimuda Ukrainas ja vastavalt Ukraina õigusandlusele Äh, minu arust on väga oluline, et me toetaksime reformiprotsessi äh, Ukrainas. Ukrainas on olnud äh, negatiivne majanduskasv viimastel aastatel, reformid viiakse läbi, aga see on elanikkonnale väga raske. ja solidaarsust me peame näitama üles, kohtume Ukraina ministritega järgneval esmaspäeval ja seal me peame seda kõike rõhutama Ukraina stabiliseerimine peab olema võtmeülesanne meile. referendumi kohta siin inimesed ütlesid, et äh, Hollandi valitsus ei tee mingisugust kampaaniat, ei, see ei ole õige, äh, referendumi suhtes me teeme kõik, mis võimalik, äh, nagu teistes riikides oleme näinud, et rahvahääletus on demokraatlik instrument, me kasutame seda ja inimesed on palunud konsultatiivset referendumit mis puudutab assotsieerimislepet Ukrainaga, tegemist on uue demokraatliku instrumendiga, mida kasutatakse esimest korda ja äh, see on äh, lepingu ratifitseerimise üks samm Hollandis. Hollandi valitsus peab äh, võtma vastu otsuse, kuidas minna edasi, kuidas minna edasi konsulteerides meie parlamendiga, aga tegemist on avalikkusele huvipakkuva teemaga, tegemist on demokraatliku debati osaga ja see on väga hea Ehm, siin kolleegid eh, rõhutasid, kuivõrd tähtis on eh, see assotsieerimisleping, eh, see süvendab nii meie poliitilise kui majanduskoostöö võimalusi Ukrainaga ning ei paku samas liikmelisusperspektiivi riigile väga oluline on aidata ukrainlastel oma demokraatiat, õigusriiki üles ehitada, äh, kaasajastada oma majandust. ja väga oluline on see, et Euroopa Liidu idapiiril oleks äh, jõukas riik. meil on vaja ka kaubanduskoostööd äh, suurendada Ukrainaga riigiga, kus elab kolmkümmend viis miljonit inimest see on nii Hollandile, Ukrainale kui ka Euroopa Liidule tervikuna väga tähtis ja oluline, nii et oleme selle eh, debati osad. Eh, Hollandi ühiskonnas selgitame me kodanikele, kuivõrd oluline on eh, assotsieerimisleping ning kolleegid Euroopa Parlamendis, kes seda toetavad, toet-, selgitavad ka seda oma debatis avalikkuse ees ma saan aru, et Euroopa Parlament on referendumi tulemusest huvitatud. iga rahvaküsitlus on muidugi eelkõige eh, riigi demokraatliku protsessi osa ja Hollandi ühiskond eh, mängib siin väga olulist rolli Äh, tahtsin kõnelda ka veel Venemaa teemal, oleksin sellest pidanud juba varem kõnelnud, arvestades proua Fotinga küsimusi. Vladimir Pribilovski, jah, loomulikult me oleme sellest juhtumist teadlikud ning äärmiselt oluline on, et me selgitame välja, mis juhtus, sest et inimõiguste küsimus Venemaal on midagi, mis meile kõigile muret valmistab äh, möödunud aastal tapeti Nemtsov, nii et, et neid probleeme on tõesti nii palju, et Eh, peame hoolitsema selle eest, et oma suhetes Vene Föderatsiooniga eh, me aktiivselt käsitleme ka inimõiguste teemat. Eh, maailma Kaubandusorganisatsioon ja mm, Venemaa selle koha pealt eh, tahaksin öelda, et tegemist on asjaga, mis on eh, tegelikult Euroopa Komisjoni pädevuses, see on seotud kaubanduspoliitikaga ka, paluksin eh, oma kolleegil härra Blumenil, kes on rahvusvahelise koostöö ja kaubandusminister, siis kui ta väliskaubanduskomisjonis on, seda teemat arutada. härra esimees mulle esitati veel mõned küsimused ja ma eh, jah, juba referendumist kõnelesin, assotsiatsioonileppest, selle olulisusest, eh, ühise tegevuskava tähtsus Türgiga, need erinevad aspektid, mida peame hoolikalt silmas pidama E, e, e, seitseteist lennuki allatulistamise juhtum, tahaksin avaldada tänu solidaarsuse eest, mida on üles näidanud mitte ainult nõukogu, vaid ka parlament, me oleme praegu uurimise faasis, tegeleme selle kohutava rünnaku tagajärgedega, pärast esimest etappi me meil oli äärmiselt raske saada kõiki, kõigi tapetud surnukehasid tagasi. Äh, meil oli raske neid surnukehasid Hollandisse tuua mm, ja äh, äh, jah, me oleme või, või, või ma võib-olla peaks seda meie aspekti niivõrd rõhutama, sest tegemist on olnud rahvusvahelise koostööga, me oleme läbi viinud uurimise selle kriisi põhjuste kohta, te olete neid raporteid näinud ja nüüd on kõige olulisem, et selle kuriteo eest vastutajad kohtu ette jõuaksid, aga äh, kui me üritasime seda ühise uurimismeeskonnaga teha, siis Julgeolekunõukogu liikmed juulis, ähm, Venemaa siis äh, julgeolekuliikmetest pani veto, äh, see äh, pani Äh, meie tegevusele piirid, aga samas prokuratuuri koha pealt on praegu tegutsemine äh, väga äh, aktiivne, nii et, et eelseisvatel kuudel siis kõigi asjaomaste riikidega osu, otsustame, milline on parim mehhanism nende vastutajad, nende kuriteost, kuriteost süüdis olevate vastutusele võtmiseks ja sõltuvalt siis ähm, äh, olukorrast ja sellest, kuidas uurimine kulgeb, me peatselt langetame otsuse ma äh, olen äh, teadlik ka energi, Energialiidust ja, ja Gazpromiga seonduvatest probleemidest ja me üritame oma eesistumise ajal hoolitseda selle eest, et kõik otsused, mis selles vallas on tehtud, Energialiidu põhimõtted näiteks, et nendest põhimõtetest peetakse kinni, see tähendab, et ühelt poolt Energialiit tõesti parandab Äh, meie energiaga varustatust äh, ja samas äh, väga oluline on ka üleminek keskkonnasõbralikele energiaallikatele. see on eriti oluline pärast seda, mis toimus Kopenhaagenis, aga me peame järgima ka neid konkurentsireegleid, mis meil on, me peame arvestama ka sanktsioonidega, mis me oleme kehtestanud ning samas me peame vähendama ka oma sõltuvust ühest tarnijast nii et, et äh, ma arvan, et äh, ka selles äh, olulises küsimuses me liigume edasi, me tegeleme ka energiapoliitika geostrateegiliste aspektidega, vaatame seda ka, kui arutame suhteid Gruusiaga ja teistega. Saudi Araabia, me oleme aktiivselt hoolitsenud selle eest, et Euroopa Liit Äh, võtaks sõna seal toime pandud hukkamiste teemal, me ei ole mitte üksnes surmanuhtluse vastu ja Frederica Mogherini on väga kiiresti ka öelnud, et et see ei tohi kaasa tuua äh, jätkuvat olukorra eskaleerumist selles piirkonnas. relvaekspordi küsimus äh, on, jah, see teema on väga oluline ning eesistujamaa juba hoolitseb selle eest, et meil Koarmis toimuksid vastavateemalised arutelud äh ja äärmiselt oluline on seda teemat arutada ka kõrge esindajaga ning Liibüa teema nüüd. jah, ma ütlesin ennast, et ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ei saanud kõiki teemasid mainida, aga nüüd eesistumise ajal me tegeleme põhiliselt laienemise ja rändeküsimustega, aga ma tean, et äh, kõrge esindaja tegeleb äh, Äh, Liibüa teemaliste läbirääkimistega me toetame teda väga tugevalt ja selle, nende läbirääkimiste vallas on toimunud ka esimesed edusammud, härra Kööble eriesindaja tegutseb väga aktiivselt Liibüa teemaga. Äh, Marokos äh, allkirjastati teatud dokumendid, nüüd tuleb need ka ellu rakendada. proua Gomes ütles, et mis iganes ka pärast ei juhtuks ja minul on praegu väga raske midagi ette ennustada, aga äärmiselt oluline on, et need ühised välis- ja julgeoleku äh, aspektid, äh, mis meil on, et me nende, nende raames toetaksime uut administratsiooni, toetaksime nii arengupoliitika koha pealt kui ka julgeolekupoliitika koha pealt ja mina tõesti äh, leian, et see on äärmiselt oluline, aga olukord on keeruline, arvestades, kui palju on erinevaid relvarühmitusi Liibüas Eh, tegemist on äärmiselt destabiilse riigiga. ja mulle tundub, et nüüd olengi vastanud enamikele, kui mitte kõigile küsimustele, mis mulle esitati ja tahtsin teid tänada, minu arvates on tegu Äh, sellise aktiivse aruteluga, mis, mida me peame ühise ja välis, välise ja julgeolekupoliitika äh, ja laienemispoliitika ja välispoliitika teemadel, suur aitäh! aitäh! Äh, selle ettekande eest, selle eest, mida te ütlesite laienemise kohta ja ma loodan, et meid ootab ees eelseisvatel kuudel-nädalatel head koo-, hea koostöö, nii et edu teile teie eesistumiseks, aitäh! meine Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad, ma palun, et see lärm siin nüüd lõpeks. härra Danjean, aitäh. me alustame nüüd kuulamist, mis puudutab proua Kalniete tulevast raportit globaalne strateegia, kuidas Euroopa Liit peaks edasi minema, ma tahaksin tervitada meie kolme eksperti, kes täna on siia tulnud. Stefan Leene, kellega me täna juba juhatuses koostööd tegime ja kes on äh, siis Austria esindaja siis eh, proua Otsoliina, kes on eh, politoloogia professor eh, Läti ülikoolist ning tema ka, on ka rahvusvaheliste uuringute keskuse direktor ja siis on meil ka veel härra Camille Grand, kes on mm, Äh, strateegiliste äh, uuringute äh, sihtasutuse direktor, suur aitäh, et olete täna siia tulnud. Te olete proua Aljo-Marii valvsa pilgu all juba, temaga tuleb teil tööd teha ning meil on tegu olulise raportiga Äh, ka pidades silmas seda, mis äh, proua Mogherini peab tegema äh, ning Euroopa Liidu globaalne strateegia on midagi, mida tuleb siis ülemkogule esitada juunis ja see on see, läbi selle Kalniete raporti üritame meie omalt poolt siis ka Äh, oma äh, seisukohad selgeks teha ja avaldada siis mõju äh, sellele nõukogu strateegiale. Euroopa Liit omab väga palju strateegilisi partnereid, aga strateegiat meil pole ning midagi oleks nagu vaja. võib-olla suudate teie meie aidata oluliste prioriteetide pai-, paikapanemisel meil, et meil oleks tõesti tõhus välispoliitika, meie naabrus Ah, ja üldse ma arvan, äh, äh, on äärmiselt oluline, et me ei jätkaks ainult nii-öelda seda pehme jõu edasiarendamist, äh, aga me peame teame, et pehme jõud mõjub ainult siis, kui me oleme usaldusväärsed ka julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas Ähm, nii et, et meil on siin vaja paremaid äh, ja paremini äh, rakendatavaid instrumente ja nüüd proua Kalniete, palun, on teil sõna. aitäh, esimees, lugupeetud eksperdid ja kolleegid äh, ma tahaksin tänada eksperte selle eest, et nad on valmis ahvetikomisjoni liikmetega jagama oma mõtteid Euroopa Liidu globaalsest strateegiast me kõik teame, et globaalse strateegia väljatöötamine Euroopa Liidu jaoks ei ole kerge ülesanne, aga see on väga kasulik. Äh, miks? sellepärast, et strateegiline kultuur paljudes Euroopa suurriikides on üsnagi erinev. skeptikud ütlevad, et Euroopa Liit äh, põhimõtteliselt ei suudagi olla strateegiline tegija äh, seetõttu on kõrge esindaja poolt ette võetud töö tõesti kiiduväärne Äh, proua Mogherini peaks oma töö strateegia vallas lõpetama juuniks kaks tuhat kuusteist. ta on käivitanud üsna põhjalikud konsultatsioonid liikmesriikide äh, mõttekodade ja parlamendisaadikutega. Äh, meie Euroopa Parlamendis anname oma panuse sellesse protsessi ning mul on väga hea meel selle üle, et ma olen parlamendi raportöör globaalse strateegia teemal kallid kolleegid, te saite just raporti eelnõu, mida me arutame välisasjade komisjonis eelseisvatel kuudel. ma loodan, et meil õnnestub välja töötada tugev dokument, mis peegeldab parlamendi seisukohta Euroopa Liidu tulevase globaalse strateegia osas. ma loodan, et see raport võetakse aprillis täiskogul vastu suure enamuse toetusega tahaksin tänada oma kolleege komisjonist, kes on teinud väga väärtuslikke ettepanekuid minu raporti eelnõu jaoks iseäranis tahaksin tänada Michel Aljo-Mariid äh, tema suurepärase panuse eest sellesse raporti eelnõusse. ma usun, et globaalne strateegia peaks keskenduma vaid vähesele hulgale prioriteetidele ning seetõttu oma raporti eelnõus teen ettepaneku keskenduda kolmele asjale. kõigepealt Euroopa riikide ühiskondade ja väärtuste kaitsmine, teiseks Euroopa laiema naabruse stabiliseerimine ning kolmandaks, Euroopa Liit peab muutuma jõulisemaks tegijaks reeglitepõhises maailmas. ma usun, et praegustel keerulistel aegadel peavad Euroopa Liidu välispoliitika kujundajad äh, suutma tunnetada äh, väljakutseid, nad peavad kainalt olukorda hindama ja neil peab olema tugev poliitiline tahe välja töötada meie suutlikkus ühiseks tegevuseks, olgu see diplomaatiline, sõjaline või majanduslik tegevus. niisiis äh, ma kutsuksin meie eksperte üles äh, täna mõtlema sellele, mida nad peavad prioriteetideks ja realistlikeks eesmärkideks Euroopa Liidu välistegevuses. see loomulikult on lahutamatult seotud meie sisepoliitika ja otsustega ilma selge ja realistliku visioonita ei suuda me väljakutsetest teha võimalusi ja ei suuda taastada oma liidripositsiooni maailma areenil. tänan tähelepanu eest. suur aitäh. ja nüüd alustame arutelu ja härra Leene, palun. Teie olete esimene aitäh, äh, härra esimees, äh, proua Kalniete, suur aitäh kutse eest, väga tore on siin olla. Äh, mul paluti peatuda selle raporti ühel aspektil, nimelt sellel panusel, mida globeelne strateegia saaks anda laiema Euroopa Liidu naabruse stabiliseerimisse. see loomulikult on selle arutelu üks oluline aspekt algusest peale, et kui globaalne strateegia peaks olema on täiesti selge, et Euroopa Liit on äh, globaalne tegija näiteks kaubanduse vallas, äh, mitmepoolse diplomaatia vallas, aga samas äh, paljudes aspektides on Euroopa Liit ainult regionaalne jõud. Euroopa Liidu ähm, põhihuvid on just nimelt selles, selles valdkonnas, regionaalses valdkonnas ja seal on ka meie, enamik meie huvisid on ka sellised, näiteks kui me räägime tuumarelva Äh, leviku piiramises, siis Põhja-Korea kontekstis Euroopa Liidu roll on tagasihoidlik, aga väga oluline Iraani kontekstis. Äh, vahemaad on olulised ning on selge, et globaalsel strateegial peab olema selge regionaalne fookus äh, ideaalses maailmas me oleksime loomulikult koostanud selle idea-, globaalse strateegia ja siis oleksime vaadanud välispoliitika erinevaid valdkondi ja siis oleksime juba konkreetsemalt mõelnud, et mida siis igas valdkonnas on vaja teha. kuna tegemist on aga Euroopa Liiduga, siis me läheneme asjale tihtipeale teisest otsast. me oleme terve rea strateegilisi samme astunud, enne kui globaalne strateegia on koostatud ja möödunud aasta novembris Äh, vaadati siis uuesti läbi Euroopa Liidu naabruspoliitika. Äh, see ei ole selline optimaalne äh, protsess, parem oleks üldiselt minna üksikasjadele, aga olukord on selline, nagu ta on ja proua Mogherini Äh, dokumentide puhul tuleb ka arvestada sellega, et äh, ei oleks suuri vastuolusid nendes dokumentides, mis meil on, sest meil on olnud nii-öelda äh, strateegia alaharud, enne kui meil on olnud suur strateegia. see strateegiadokument on tõesti väga oluline Eh, see on eh, kõrvalekaldumine Euroopa Liidu naabruspoliitika esialgsetest eesmärgitest. Eh, kui naabruspoliitika paika pandi, siis Euroopa Liit oli väga mm, optimistlik, sellel arvati, Eh, et eh, me lihtsalt eh, muudame oma partnerriigid turumajandusteks ja demokraatiateks, kes austavad õigusriigi põhimõtteid ja kui nad selles vallas teevad edusamme, saavad osaleda Euroopa Liidu integratsiooniprotsessis. see seisukoht tugines aga sellele, et me ülehindasime oma mõju ja alahindasime neist eh, strukturaalseid eh, tõkkeid, mis regioonis eh, olemas olid ja ma arvan, et ega asjad olu, aja jooksul pole muutunud. see jõud olukorda muuta on nüüd ka läinud meid hoopis te teisele poolele ülele Äh, naabruspiirkonnast tuleb meile nüüd väga palju ebastabiilsust, ränne ja terrorism, see muudab Euroopat palju rohkem, kui meie muudame oma naaberriike ja ähvardab ümber pöörata Euroopa integratsiooni kurssi. selle uue dokumendi peamine väärtus ongi selles, et tunnust-, tunnistatakse, et reaalsus on muutunud äh, Äh, eesmärke küll ei muudeta, aga seal saadakse aru, et neid eesmärke saab ellu rakendada ainult stabiilsemas keskkonnas. ja on selge, et stabiilsus on Euroopa Liidu jaoks väga aktuaalne teema järgmised viis aastat vähemalt. Euroopa Liit saab sinna stabiilsusesse anda oma panuse mitmel moel, näiteks majanduskoostöö läbi ja esmakordselt naabruspoliitika kontekstis on pandud ka rõhku julgeolekule, julgeolekusektori reformidele, võitlusele organiseeritud kuritegevusele, äh, inimkaubandusele. Äh, äh, need teemad on tulevikus kindlasti väga olulisel kohal. veel üheks uuenduseks on see, et lõpuks ometigi suhtutakse diferentseerimisse tõsiselt siiamaani lähtuti sellest, et on üks kõikehõlmav kriteeriumite kogum mis kehtib kõigile eh, kuueteistkümnele riigile, nüüd on sellisest lähenemist selgelt loobutud, on selge, et selline esialgne ehm, laienemise eh, lähenemine eh, seda saab, see nii-öelda kerget laienemist saab rakendada ainult nende riikide puhul, kes on tõesti juba väga kõrgel arengutasemel äh, Ähm, nüüd äh, me üritame rohkem arvestada iga riigi konkreetse olukorraga ja mulle tundub, et see on tohutu samm edasi. Äh, selle, mm, selles dokumendis äh, viidatakse ka sellele, et tahetakse kasutada paindlikumaid rahastamisvahendeid, seda, kuidas liikmesriikide toetust suurendada ja nõnda edasi, kõik see tuleb loomulikult ellu rakendada ja uues dokumendis on veel asju, mis äh, mulle meeldivad, selline ettevaatlik kaugenemine äh, arusaam äh, või põhimõttest, et rohkem, rohkema vastu, sest see on põhimõte, mida me tegelikult ei saa ellu rakendada, aga meil ei ole ka veenvat alternatiivset strateegiat, kuidas väärtusi meie naaberpiirkonna, naabruspiirkondades edendada ja jah, samuti räägitakse sellest, kui oluline on naabrite naabrite kaasamine aga äh, äh, kõik on jäänud raamistiku tasandile, sellel raamistikul praegu väga palju sisu ei ole, nii et, et äh, Euroopa Liidu strateegia peab siis andma ka selle sisu, mida veel ei ole. aga vaatamata nendele puutu-, puudustele on tegemist selgelt sammuga õiges suunas, mina nimetaksin seda realistlikuks naabruspoliitikas, aga kas see toob lõppkokkuvõttes kaasa tõhusama poliitika, ma arvan, et ähm, siin on kahtlusi ja mul on selles suhtes äh, Äh, mitmeid põhjusi. kõigepealt rahastamine. ei ole mitte mingisugust märki selle kohta, et rahastamine muutub, äh, viiskümmend koma neli äh, miljardit, mis programmis praegu on, see on samasugune rahastamine, mis on olemas olnud ka varem, varasematel perioodidel, aga samas nende regioonide vajadused, arvestades Ukraina kriisi näiteks, on palju suuremad ja kui selle teemaga ei tegelda, siis me ei ole usaldusväärsed. teiseks, kui me diferentseerimisse tõsiselt suhtume, siis on meil vaja rohkem inimesi, meil on vaja rohkem, et rohkem inimesi välisteenistuses peavad läbirääkimisi nende konkreetsete plaanide osas iga riigiga ja meil on vaja ka palju usaldusväärsemat ellurakendamist kas komisjon saab rohkem inimesi juurde, ei saa, personalikärped jätkuvad, nii et, et kui usaldusväärne see kõik siis on ja kolmandaks, äh, liikmesriigid on siiamaani moka otsas kiitnud naabruspoliitikat, aga äh, ei ole äh, tegelikult läbi oma poliitika seda eriti toetanud. Nad on ajanud lihtsalt kaubandushuvidest lähtuvat poliitikat paralleelselt naabruspoliitikaga ja tegemist, lõpptulemuseks on meil selline bürokraatlik, tehnokraatlik protsess, millel ei ole olnud sellist mõju, nagu me alguses lootsime. kas see muutub, mulle tundub, et üldsegi mitte ja kui minu käest küsitakse, mis on Mogherini strateegia peamine panus, siis minu arvates just nimelt see, et meil ilmselgelt ei ole vaja uut tarka dokumenti, mingit teoreetilist dokumenti isegi kui see on äärmiselt suurepärane. tegelikult on meil oluline hoopis äh, poliitilist äh, protsessi, mis sunniks riigi ja valitsusjuhte äh, reaalset poliitikat ajama. me peame hoolitsema selle, et et meil on olemas selleks kõigeks vajalikud vahendid, et liikmesriigid pööravad tähelepanu ka äh, Äh, sellele, kui oluline on luua stabiilsust. Äh, selleks, et seda saavutada, peab kõrge esindaja äh, panema praegused probleemid välispoliitika keskmesse, kui tal ei ole midagi huvitavat öelda näiteks selle kohta, mis toimub Lähis-Idas või pagulaste kriisi kohta, siis mulle tundub, et oht on selles, et kogu seda ettevõtmist ei võeta üldse tõsiselt äärmiselt oluline on, et eh, see eh, muutuks poliitiliseks protsessiks, mis lõppkokkuvõttes ka midagi muudab. Euroopa Liidu välisteenistus eh, on ju üsnagi, tema on tehnokraatiline ja bürokraatlik struktuur selleks, et see muutuks poliitiliseks, on vaja palju rohkem survet ja ma tõesti hindan seda, et proua Mogherini on lõpuks ometi hakanud seda dokumenti ette valmistamine, seda dokumenti oleks minu arvates pidanud juba ammu koostama ja need laiapõhjalised konsultatsioonid, kuhu on kaasatud kodanikeühiskonnad, liikmesriigid, eksperdid, välisriigid, on äärmiselt kasulik ja siiani, siiani ka väga hästi kulgenud. mida aga siiani ei ole saavutatud, ma arvan, et kriitilist massi veel ei ole, hoogu ei ole, hoolitsemaks selle eest, et see ei jääks ainult äh, paberiks, vaid dokumendiks, mis tõesti Euroopa välispoliitikat muudab ja ma arvan, et siin saab Euroopa Parlament anda olulise panuse, suur aitäh, suur aitäh! järgmisena saab sõna proua Otsuliina. suur tänu! tegelikult ma olin nimekirjas kolmandana, aga pole hullu, räägin siis teisena suur tänu selle küllakutse eest ja andsite võimaluse teiega mõtteid vahetada globaalse strateegia üle, mis on ettevalmistamisel ja selle raporti ähm, eelnõu osas ka, mida valmistab ette praegu äh, proua Kalni ette. ka mina tahtsin vastupanuvõimele natukene rohkem keskenduda, aga enne seda veel viitaksin ka teistele asjadele. kõigepealt ma arvan, et Euroopa globaalne strateegia on tõesti väga kauaoodatud dokument, kui me vaatame praegu seda, kuidas on äh, meie äh, kõige olulisem partner NATO toiminud, siis äh, nemad suutsid kiiremini uue strateegilise dokumendi välja töötada, aga Euroopa Liit peab järgnevalt, jätkuvalt lähtuma kahe tuhande kolmanda aasta dokumendist. osalt poolt muidugi suur kompliment see neile, kes selle kahe tuhande kolmandal aastal vastu võtsid, sest et see on ajas vastupidav olnud, aga iga dokumendi aluseks peab olema rahvusvahelise konteksti hindamine ja kahe tuhande kolmandal aastal, kui see dokument loodi, oli rahvusvahelisel tasandil äh, tegelikult üsna sõbralik õhkkond, riigid olid valmis partnerlust tegema, võrgustikke looma täna aga näeme me seda, et igapäevaselt on ähm, õhustik palju vaenulikum. ma tahaks küll olla optimist ja öelda, et kahe aasta pärast on rahvusvaheline õhustik sõbralikum kui täna ja olukord paraneb. kahjuks aga pean siiski laskuma pessimismi ja ütlema, et veel mõnda aega ilmselt elame me väga vaenulikus keskkonnas see ei tähenda mitte ainult seda, et tuleb võtta vastu ühispositsioone, mis on seotud äh, erinevate dokumentidega, vaid äh, see tähendab ka tegutsemist. ja siit ma jõuangi oma tänase esitluse teise punkti juurde ja räägiksin nendest põhimõtetest, mis minu meelest on äh, määrava tähtsusega uue strateegia puhul. kui nendest põhimõtetest kinni peetakse, oleks see uus strateegia ka rakendatav ja toimiv tahaksin rääkida ühest äh, konkreetsest põhimõttest praegu harmoonia, konsensus, äh, omavahelised suhted ja kuidas on põimitud äh, huvid ja väärtused. ma hindan ker-, kõrgelt proua Mogherini seisukohti, kes on mitu korda rahvusvahelisel areenil öelnud seda, et Euroopa Liit on seni väga hästi suutnud äh, oma väärtusi defineerida, nendest lähtuda ja neile lootma jääda, aga samas on äh, vajaka jäänud äh, definitsioonidest meie huvide osas. ja loomulikult võib nüüd hakata rääkima sellest, et loomulikult on terve rida huve, mis on ära määratud, määratletud, aga rahvusvahelisel tasandil kalduvad riigid äh, lähtuma siiski huvidest ja väärtused on osa nendest huvidest. see on justkui nagu äh, ring, sellepärast et äh, huvid panustavad väärtustesse ja väärtused omakorda huvidesse. ja seega on teinekord ka kodanikul äh, raske aru saada, milliseid huve ajab taga või kaitseb Euroopa Liit äh, rahvusvahelisel areenil ja seega on, oleks huvide definitsioon väga oluline järgnevatel aastatel. ja veel üks põhimõte, mille siinkohal välja tooksin, seda ma nimetaksin nelja-viie C põhimõtteks, olgu ta nii pikk, kui ta tähendab. seega ma tähistan siis äh, mantra sõnu, mis ikka ja jälle korduvad äh, dokumentides ja kõnedes, aga on jäänud ka ainult mantra tasandile ja tegelikult ei vasta poliitilisele elule. räägin siin koostööst, koordineerimisest, ühtekuuluvusest, jätkuvusest, järjepidevusest ja see rida on lõputu meil on ühtne välis- ja julgeolekupoliitika, meil on ühtne kaitse- ja julgeolekupoliitika, aga samas on need poliitikad väga killustunud. Need neli-viis märksõna, millele ma viitasin, on äh, määrava tähtsusega selle strateegia rakendamisel. kolmas põhimõte, mille teistest äh, esile tõstaksin, on tasakaal, tasakaalustatud lähenemine paljudes erinevates punktides, mis on seotud äh, ÜVJP-ga. kõigepealt tasakaal geograafilises mõttes, idapartnerlus, äh, siis äh, meie suhted Euroopa Liidu lõuna naaberpiirkondadega. ja tegelikult arvestades seda, kui piiratud on meie rahalised võimalused, kui erinevad on meie seisukohad, kui suur on välissurve, on seda tasakaalu väga raske pidada, arvestades Euroopa Liiduga äh, geograafilise huve, huve. tasakaalu puhul on oluline ka see, et siseriiklikud ja Euroopa huvid oleksid tasakaalus. ja siis on oluline poliitikute ja ühiskondade vahel valitsev tasakaal. ja siit ma jõuangi oma esitluse neljanda punkti juurde. nimelt see, mille, mille osas proua Kalniete esitas ka küsimuse, et millised peaksid olema meie prioriteedid, neid ei tohiks olla liiga palju, aga millele peaks siis Euroopa ühtne välis- ja julgeolekupoliitika tulevikus keskenduma. prioriteedina number üks äh, tooksin ma kindlasti välja mm, äh, tihedad suhted NATO-ga erinevate kanalite läbi, aga ma eeldan, et selleks äh, tõesti me jõuaksime ad hoc tegutsemiselt natukene järjepidevama koostööni, järjepidevama dialoogini ja tuleks siis formuleeri-, formaliseerida Euroopa Liidu ja NATO vahelised suhted niimoodi me ilmselt jätaksime minevikku mitmed vabandused, et miks need organisatsioonid, kellel on kakskümmend kaks ühist liiget, ei tee koostööd ja räägivad teineteisest mööda. miks see partnerlus on nii oluline? sellepärast, et kui me läheme nüüd järgme, järgnevate prioriteetide juurde, siis äh, esimene nende seast on kindlasti seotud terrorivastase võitlusega väga raske on seda ülesannet aga täita ilma NATO poolse abita. me räägime siin kriisi haldamise meetmetest samuti ja tõesti, Euroopa Liidul on palju kogemusi eh, tsiviilsuutlikkuse osas ja erinevate kriiside maandamise osas, aga tegemist on siiski eh, võimekusega, mis on eh, ka NATO-l, nii et kas jällegi peaks siin äh, topelttööd tegema võiks, oleks mõistlik siiski äh, tööjaotus. ja veel üks punkt, enne kui ma jõuan siis vastupanuvõime juurde ja seda räägivad äh, väga paljud teadlased, äh, arv, parlamendi liikmed, kui te vaatate Euroopa Liidu eelarvet, siis üks väheseid sektoreid, kus vahendeid kasvasid, oli teadusvaldkond. kallid parlamendisaadikud, nõudke siin teadlastelt, et nende aruanded, nende ülevaated oleksid ka poliitiliselt olulised. teadlased toodavad väga kalleid äh, miljonitesse tõusvaid uuringuid, mida poliitikud mitte kuidagi tegelikkuses elus kasutada ei saa. ja minu meelest on see äärmiselt oluline. ja siis nüüd see vastupanuvõime alles hiljuti mitte ainult Euroopa Liit, vaid väga paljud teised organisatsioonid, sealhulgas ka NATO ja ÜRO, on viidanud vastupanuvõime kontseptsioonile. ma ei hakka laskuma selle kontseptsiooni detailidesse, aga vastupanivõime, nagu ikka, on äh, pantvangi võetud poliitikute poolt keskkonnateadlastelt, mis tähendab seda, et reageeritakse mitteinimlikult ökosüsteemi muutustesse ja eh, üsna tihti on tulemuseks olnud see, et sotsiaalvõrgustikud ja ja sotsiaalvõrgud on lihtsalt selle töö üle võtnud. ja mis ma tahan öelda, vastupanuvõimes tuleb näha mitte ainult kohanemisvõimet, vaid äh, seda tuleks kohalda, kohelda peaasjalikult proaktiivse tegutsemisvõimena, et kas suudetakse iseenda ja, ja nimel ja teiste eest äh, tegutseda. see on võime, kus siis äh, mitte ainult ei järgita teistele, vaid äh, omatakse ka võimet kohanevaid ühiskondi luua äh,, poliitilist eliiti ja nii edasi. ja minu lõppmärkus, ma hindan väga kõrgelt äh, seda dokumenti, mis on äh, koostatud, äh, sellepärast et seal on sees ka kaitseaspektid. Euroopa kodanike huvides nimelt on äh, see, et neid kaitstakse ja ma soovin edu Euroopa Parlamendile selle lõppversiooni kujundamisel. suur tänu, proua Solina ja nüüd härra Gon suur tänu, härra esimees, suur tänu selle küllakutse eest, mul on väga hea meel, et mul on võimalus sellel kuulamisel täna osaleda ja et äh, minu koostöö Euroopa Parlamendiga nendes küsimustes äh, globaalse strateegia kontekstis jätkub. alustaksin mõnest äh, sissejuhatavast märkusest keskkonna kohta ja siis lähen prioriteetide ja suutlikkuse võimekuse juurde Need märkused on minu meelest olulised, te ilmselt mäletate, et kahe tuhande kolmanda aasta strateegia ütles, et Euroopa ei ole kunagi olnud nii turvaline, nii vaba ja nii rikas kui täna, kahekümnendal sajandi ähm, jubedused on äh, teinud teed äh, seninägematale rahuperioodile, aga kahjuks enam ei vasta need sõnad tegelikkusele. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegelikkus on hoopis teistsugune ja meie ees on loomulikult majanduskriis, mis on mõjutanud väga paljusid Euroopa majandusi, seda juba kahe tuhande kaheksandast aastast ja on tegelikult ka integratsiooniprotsess seatud küsimärgi alla ja mis puudutab meid konkreetsemalt täna, äh, on meie ees veel lisaks sellele lähis, lähinaabruspiirkonnas väga palju kriise Araabia kevade sündmustest lõuna suunas ja nüüd siis idasuunalised kriisid, mis ähm, tabasid meid äh, Venemaa tegutsemise tõttu, sellele järgneb nii-öelda külm sõda äh, ja seega kon-, kontekst on täna radikaalselt teistsugune ja lisaks sellele veel terrorioht, äh, massiline terrorioht, me oleme olnud eelmisel aastal väga paljude terrorirünnakute Äh, tunnistajateks ja, ja olukord võrreldes aastaga kaks tuhat kolm on hoopis teistsugune, toona ei, äh, ei teadnud keegi, et selline oht võiks nii otseselt Euroopa territooriumit äh, puudutada. ja pagulaste kriis näitab seda, et mida tähendab see, kui me ei suuda oma naabruspiirkonnas kriise ühtselt maandada ja loomulikult see on küsimus, mis on kõikide kodanike huulil. ja selles kontekstis arvan ma, siiski, et on oluline Euroopa Liidu prioriteedid defineerida, kuigi jah, pilt on praegu kurb on väga oluline minu meelest eh, rahvusvahelisele tegelikkusele otsa vaadata, tunnistada seda, et rahvusvahelised suhted on halvenenud ja oleks viga seda reaalsust eirata. oleks viga kui me jääksime väga häguse keelekasutuse juurde rahvusvahelisel areenil Euroopa Liidu poolt, eriti arvestades äh, seda, et äh, Euroopa Liidust on saanud rahvusvahelisel areenil väga oluline mängur, meil on väga palju erinevaid partnereid äh, ja see annab meile loomulikult väga selgelt prioriteedid ja ka rolli kriiside maandamisel, nii et millised äh, prioriteedid peaksid siis tänases uues kontekstis äh, olema sees selles üle, selles globaalses äh, strateegias, meie prioriteedid kõigepealt peavad vastama meie huvidele, ma ei taha vastandada huvisid väärtustega, nii nagu ka kolleeg Zoolina ütles, aga oluline on Euroopa jaoks täna ju see, et oma man-, mannert ja oma rahvast kaitsta ja, ja tegeleda probleemidega, mis on nii siseprobleemid kui ka välispoliitilised ühtsalt. teiseks tuleb meil kaitsta rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelist korda vastavalt rahvusvahelisele õigusele, see on põhiväärtus, millel asub Euroopa, aga pärast külma sõda pole kunagi varem neid väärtusi niimoodi küsimärgi alla seatud praegu. kolmas on loomulikult see, et Euroopa Liidul peavad olema ka vahendid rahvusvahelisel tasandil tegutsemiseks ja oma rolli kandmiseks, praegu see alati nii ei ole ja siit tulebki kohe rahaline äh, küsimus sisse ja tahte küsimus, need kaks äh, asja on mündi äh, kaks külge. ja siis äh, natukene konkreetsemad eesmärgid suutlikkuse osas, mina kasutaksin ka siin vastupanuvõime terminit, see on praegu väga moodne sõna, aga minu meelest see tuleks natukene täpsemalt ära defineerida, kui seda seni on tehtud sellepärast, et tahetakse Euroopa vastupanuvõimet suurendada, siis erinevate ohtude kontekstis, sõjalised kontekstid, küberrünnakud, terrorioht, energia, eh, kindlus, eh, need, eh, see vastupanuvõime on sisendine vastupanuvõime, Stefanil on täiesti õigus, kui ta, kui ta tõi vastupanuvõime sisse ka naabruspoliitika suunas, aga meie ees on oht, mis tuleb lahendada ka Euroopa Liidu sees ja seega tuleb see vastupanuvõime integreerida tõesti sellesse strateegiasse lisaks sellele tuleks ka paremini hallata meie lähinaabruskonnas lahvatanud konflikte. kahe tuhande kolmandast aastast on Euroopa Liit võtnud endale väga olulise rolli nende kriiside haldamisel ja see on meil olnud väga suureks õppetunniks äh, peaasjalikult mittesõjalises äh, mõttes, aga teinekord ka sõjalises mõttes. Need kriisid jätkuvad ei ole sugugi lihtne enam, äh, nii nagu kümme aastat tagasi kriise hallata, kui lihtsalt saadeti vaatlusmissioon ja sellega oli asi tehtud, nüüd peab olema meie roll palju aktiivsem ja ÜVJSP peab olema aktiivsem, seda see, see seni nii ei olnud. Ähm, kui me vaatame neid missioone, mis äh, viieteistkümne aasta jooksul on äh, erinevatesse ähm, piirkondadesse maailmas saadetud, neid on olnud kuskil kakskümmend ja siis äh, meie suutlikkus äh, äh, lahendada kriise, mida on palju, mis on erinevat viisi ja mis on üheaegselt käimas ja see on üks kõige suuremaid raskusi Euroopa Liidu jaoks, olla oma ülesannete kõrgusel me ei tohi jagada prioriteetide kaupa, kuidagi reastada erinevaid piirkondi rahvusvahelisel tasandil, me peame lihtsalt tunnistama, et me oleme praegu olukorras, kus nende kriiside mitmekesisus äh, nõuab meilt paindlikkust ja äh, meil peab olema, me peame olema rohkem kohanemisvõimelised kui, kui seni, sest et mitmekesisus rahvusvahelisel tasandil on seninägematu. kas see tähendab geograafiliste prioriteetide seadmist, ma ei usu sellesse ise, mina arvan, et Euroopa Liit on täiesti unikaalne mängu rahvusvahelisel areenil, kes peab äh, Äh, tagama iseenda turvalisuse ka lähinaabruspiirkonnas ja, ja peab olema dialoogis äh, suurte jõududega, suurte riikide naabritega, kes iganes ka siis ei oleks, kuid minema ka sealt kaugemale. näiteks Aafrikas äh, nähakse Euroopa Liitu täna suure jõuna ja, ja kriiside maandajana ja, ja see ju omakorda otseselt mõjutab ka meie enda julgeolekut kolme suure probleemi juures on oluline see, et Euroopa Liidu äh, strateegia oleks usaldatav. me, mina arvan, et äh, tuleks arvestada selle strateegia koostamisel ka seda, millise pilgu heidavad sellele mitte ainult teadlased, vaid ka poliitikud ja seega peab see strateegia olema reaalne ja arvestama meie, meie tänase tegelikkusega ja äh, Euroopa Liit äh, peab äh, üle vaatama oma oma välispoliitikute instrumendid kui ja samas mitte pidevalt olema rahul iseendaga bürokraatlikus mõttes, ei peaks ennast kogu aeg õnnitlema ja seljale patsutama selle eest, et meil on nii palju erinevaid instrumente ja vahendeid. härra esimees, te viitasite sellele pehmele jõule ja Euroopa Liidu äh, Ehm, tegelikkusele jõule kahjuks eh, ei piisa sellest, et eh, et ollakse maailmas esirinnas pehme võimu või jõu eh, andmisel, peab ka midagi ära tegema reaalsemalt. mis nüüd puudutab ühtset ehm, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, peaks olema kaitsepoliitikas üks selge eesmärk, see on teie raportis ka sees, ehm, see on minu meelest väga hea, Euroopa Liit praeguses kontekstis, kus sellel aastal ja NATO kavatseb Vars-, Varssavis ka oma prioriteedid paika panna, peaks ütlema oma sõna, seda tehakse, tehes seda koherentselt NATO eesmärkidega, see peaks olema teie eesmärgiks kaitsevaldkonnas ja sõjalistes küsimustes ja sellest vaatevinklist äh, see äh, numbriline viide, mis te tegite oma raportis, oli tegelikult täiesti õige ja, ja see, see vastab ka sellele, mis NATO on äh, oma ambitsioonina välja käinud ja lõpetuseks ma ütleksin, et ähm, Euroopa Liidu globaalne strateegia on väga oluline samm välja selgitamaks seda, kes me oleme ja mida me soovime umbes kaksteist aastat ei ole Euroopa Liit süvitsi läinud nendes aruteludes ja proua Mogherini suureks kiituseks ütlen, et, et see ambitsioonikas protsess oli täiesti õige samm. aga tegemist ei peaks olema dokumendiga, mis on kasutatav ainult institutsioonide siseselt, vaid see peab olema tõesti globaalne dokument, mida saaksid kasutada ära nii meie partnerid kui ka meie äh, Äh, võimalikud vaenlased, äh, kui nad, äh, et oleks selge, mis on Euroopa Liidu ambitsioon, selleks, et see strateegia oleks mõjus, peab see kombineerima realistliku analüüsi praegusest kont-, kontekstist ja ka strateegia üle, ülevaate, aga samas see peab andma ka strateegia kahekümne esimese sajandi väljakutsetele ja minu meelest on ülioluline, et me paneksime paika väga selged prioriteedid, ja konkreetse tegevuskava, mis tõstaks Euroopa Liidu suutlikkust ja võimekust tegutseda rahvusvahelisel tasandil. ja ma loodan, et Euroopa Parlament panustab selle ambitsioonika eesmärgi täitmiseks ja loodetavasti proua Mogherini saab tänu sellele tulla tuua Euroopa Liidu välja teatavast mugavustsoonist, kuhu me oleme langenud äh, täna, äh, mis ei ole enam vastav praegusele ebastabiilsele maailmale. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, ma panen, mina olen ka siin suhteliselt äh, mugavustsoonist välja tiritud, äh, sest et äh, me oleme kõvasti maas ajakavast, kuivõrd eesistujaga läksid arutelud natukene pikemaks, kui olid ette plaanitud. ja mina teeksin ettepanekud, et need kuus sõnasoovijat, kes on sõna tahtnud, räägiksid maksimum ühe minuti jooksul Kalniete raporti juurde me tuleme, kõik kolleegid veel tagasi, me oleme hiljaks jäite oma sõnasoovidega ja proua volinik siin juba kannatamatult saalis ootab, äh, paluksin ma, äh, et me teeksime lühidalt, mul oleks väga hea meel, kui me saaksime ka teie sõnavõtud tänased kirjalikult, et me saaksime neid kasutada oma töös. härra Plenkovitš, palun, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, härra esimees Prokk, suur tänu, Stefan Kami proua Osolina nende suurepäraste äh, ettekannete eest ja suur tänu Sandrale ka selle esimese raporti ähm, versiooni eest. Ähm, te viitasite kõik kahe tuhande kolmanda aasta strateegiale ja sellele, et me keskendusime multilateraalsusele ja reeglitepõhisele rahvusvahelisele korrale selles kontekstis ma teeksin ühe lühikese märkuse. mis te arvate, kas see on meil õnnestunud viimasel kümnel aastal, me oleme ju näinud, et rahvusvahelist õigust on rikutud väga selgelt, idapartnerriikide territooriumil on rahvusvahelist õigust äh, äh, rikutud ja tegelikult praegu on fait accompli'na lihtsalt äh, nõustutud äh, selle asjana ja see on väga kahetsusväärne ja mida see tähendab Euroopa välispoliitika jaoks? ma mõtlen siin sel-, sellistele kogumistele nagu Normandia kohtumised, kõik sellised asjad, mida see tähendab tegelikult Euroopa Liidu välispoliitika jaoks? suur tänu, proua Koomes! Ehm, ma hea meelega proua Kalnietega jätkan koostöös, see töö, see esialgne versioon on väga huvitav ja eriti mulle meeldib see, et see asi on lühike mul on väga hea meel, et äh, meil olid täna siin eeskõnelejad, äh, meie külalised, kõige olulisem küsimus meie jaoks on huvide defineerimine, seda proua Kalniete raportis praegu ei ole, meie huvid tuleb defineerida, Euroopa Liidul on huvid, ühtsed huvid, ja me peame need ähm, välja tooma ja neid huve kaitsma ja see on loomulikult seotud väärtustega. olen nõus selle märkusega, mis tehti, meie kõige suurem väärtus, meie kõige olulisem väärtus, mida kõik peavad jagama, on rahvusvahelise õiguse kaitse reeglitel baseeruva maailma kaitse ja tegelikult see on ohtu seatud kui äh, rünnati Iraaki, äh, samamoodi pandi see ohtu siis, kui Venemaa äh, ründas Krimmi ja nii edasi ja selleks aga, et me seda eesmärgi saaksime kaitsta, peame me oma võimekust suurendama ja proua Kalniete sõnad on täiesti õiged, me peame vähem sõltuvad olema Ühendriikidest, mitte sellepärast, et nad meile ei meeldi, vaid sellepärast, et nad ise on palunud, et me oleksime nendest vähem sõltuvad. Liibüa puhul oli see selge ja meie tegelikult ei täitnud oma ülesannet. Ehm, sekkub härra esimees, aitäh, aitäh. sõna saab härra Kusso. suur tänu, härra esimees, head jätku kõigile, kolleegid selle asjaga, sellel aastal läks ka mm, nihu see algus, selles mõttes, et me peame rääkima ainult ebastabiilsusest maailmas äh, kahjuks. aga me peame mõtlema, mis on selle ebastabiilsuse põhjus. ja selles kontekstis tulevad esile meie huvid, me ei taha, et Euroopa Liit sõltuks kellestki või millestki, me tahame, et Euroopa Liit oleks sõltumatu tundub, et ähm, me tegelikult oleme hakanud äh, kaotama oma identiteeti, kui meil üldse kunagi see oli, no vaadake, mis toimub Kreekas, äh, pagulastel ei ole mitte mingisuguseid õigusi tagatud, inimõigusi ei ole tagatud, Türgi puhul täpselt samamoodi, inimõigused on tingimuslikud ja tegelikult see viib meid kõik rappa. me peame Äh, võitlema majandusliku asümmeetria vastu, peame ebastabiilsuse vastu võitlema ennekõike Euroopa Liidu sees ja eriti ÜRO-ga äh, koostööd arvestades. suur tänu, proua Vautmans! ma vabandan, härra esimees, äh, ma ei saanud täpselt aru, ma palusin sõna, te ütlesite, et enam ei saa. minu asi võib-olla ma lihtsalt ei saa aru, millal ma sõna saan ja millal ma ei saa. loodetavasti hakkab kell jooksma nüüd pärast seda sissejuhatavat märkust. suur tänu, proua Kalniete, härra esimees räägib kahjuks ilma mikrofonita, tõlgid ei kuule ma tahaksin tänada proua Kalnietet selle mm, raporti eelnõu eest, äh, siin on päris palju häid elemente ja mulle tõesti meeldib see, et te alguses kohe räägite väärtustest, vaadake, mis juhtus külas meie, Kölnis, vabandust, meie naistena peaksime olema väga mures oma väärtuste kaitse pärast praegu. Euroopa ees on väga palju ohte nii sisemiselt kui ka välimiselt ja ma tõesti loodan, et me koostame seekord poliitilise dokumendi, nii nagu meie esimene külaline täna ütles. ja teiseks ma loodan, et me ei mõtle mitte ainult äh, sellele dokumendile kui reaktsioonina, vaid et see oleks ka proaktiivne. suur tänu, härra esimees, härra Puhner. Sorry, äh, äh, meine Frage geht an Frau Ost- minu küsimus on äh, proua Ossolinale, teie rääkisite sellest, et äh, me peaksime täpsemalt äh, paika panema oma suhted NATO-ga ja sellega seoses mainisite ka terrorismivastast võitlust. kas ei ole nii, et sõjaväeline terrorismiga võitlemine on toonud kaasa, no ettevaatlikult öeldes, ümmarguse nulli? Äh, kui me vaatame äh, olukorda Süürias, siis äh, näha on, et pommitamine tugevdab IS-i, mitte vastupidi, sellepärast et elanikkond kaotab kõige rohkem sellistest õhurünnakutest ja seetõttu surutakse nad terroristide kätesse. nii et kuidas teile tundub tõesti, kas sõjaväeline viis on õige terrorismiga võitlemise viis? härra Tõnšov, palun. Äh, aitäh nende väga realistlike ettekannete eest ja mulle tundub, et äh, realismist jääb Euroopa Liidu institutsioonides välispoliitika küsimustes puudu. Äh, te ütlesite, et komisjonis on väga bürokraatlik lähenemine näiteks laabruspoliitikale ja laienemispoliitikale ja ka siin parlamendi sees mulle väga meeldis Stefan Leene ettekanne, aga mulle ka tundub, et siin parla, et siin parlamendis äh, me räägime naabruspoliitikaga kontekstis väga palju väärtustest, aga mitte Euroopa Liidu huvidest. me räägime palju rohkem väärtustest siis nendes riikides, kes tahavad liituda, kui sellest, mis meie, millised huvid meie jaoks äh, kaalul on ja ma arvan, et see võib kahjustada meie uue väli, naabruspoliitika kujundamist, et ja me tahame, me peame olema palju nõudlikumad nende inimeste suhtes, kellega töötame, seda me praegu ei ole ja see on probleem. ja äh, ma ei soovi siin igasuguseid äh, struktuuride duplitseerimisi, meil on piisavalt äh, kriise ja piisavaid tegutsejaid selleks, et meil ole, et probleemidega tegeldada, ei ole vaja karta, et me dubleerime seda, mida NATO teeb Äh, NATO kindlasti ei lahenda kriise Põhja-Aafrikas, see on rohkem Euroopa ülesanne, aitäh. Äh. suur tänu. härra Korvin Mikke saab sõna. härra esimees, äh, suveräänsuse küsimus on kõige tähtsam Äh, ei ole võimalus äh, elada äh, siin pikalt edasi, ilma et me teaksime, kes on siis suverään, kas on see Euroopa Liit või on see liikmesriigid. kuna Euroopa Liidu õigus on ülimuslik liikmesriikide õigus, õigusele, siis on, tundub ikkagi peamine tegelane siin Euroopa Liit. samas sõjaväed on aga Eh, hoopis eh, liikmesriikide käes. kujutage ette Ameerika Ühendriikides, kui ei oleks föderaalarmeed, vaid selle asemel oleks igal liik-, eh, igal osariigil oma. Euroopa Liidul on võimalus vabaturumajanduse tsoonina jääda ellu ja me peaksime vabale turule keskenduma mitte ainult kaupade vabaturule, vaid ka õiguse vabale turule liikmesriigid peavad omavahel võitlust pidama, maksualast võitlust, et Äh, maksukonkurentsi ellu jääda, äh, liikmesriigid äh, kodanikud lähevad nendest riikidest ära, kus on kehvad maksutingimused ja niimoodi me ehitame üles lihtsalt kehvasid riikisid. järgnevalt ja lõpetuseks saab sõna proua Jaakonsaari. suur tänu! raportööri Kalnietele väga kõigehõlmava ja huvitava raporti eest Äh, käesoleval hetkel, kui me räägime Euro-, Ameerik-, Euroopa Liidu üleilmsest rollist, on tähtis see, et ja mulle on jäänud mulje, et äh, väga paljud liikmesriigid äh, hakkavad pöörduma sissepoole, huvitavad rohkem iseendast ja mitte sellest, mis maailmas toimub. selline mulje on vähemalt mulle jäänud. mul on proua Selinale küsimus, teie ütlesite mitu korda seda, et NATO on meie heaks partneriks ja õige ta on, aga mulle on jäänud mulje, et NATO pöördub aina rohkem sisepoole, kaitseb Euroopa riike, Euroopa äh, kodanikke, artikkel viis on äh, number üks ja kaitsevõimekus äh, samuti vähem, aga on kriisijuhtimist ja vähem tegeletakse ka üleilmsete küsimustega. kas mul on õige arvamus selles suhtes? suur tänu ja nüüd võtame vastupidises järjekorras vastajad paneelist. aitäh, härra esimees. selle vähese aja jooksul, mis veel jäänud on, üritan vastata väga lühidalt mõningatele küsimustele, aga mitte kõigile. kõigepealt NATO küsimus, ma arvan, et ma olin NATO-s järg-, eelmisel nädalal ja Euroopa Liidu üks peamisi nõudeid äh, partnereid kaitseküsimuses on USA ja kui me näeme siis neid arutelusid, mis NATO-s toimuvad, siis äh, ameeriklased räägivad, et eurooplased peavad organiseeruma, ise tegutsema, nii et, et need arutelud on vägagi arenenud kaheksakümnendatel aastatel räägiti palju äh, võimekuse dubleerimisest, proua Albright tegi seda, täna sellele enam eriti palju ei viidata. Äh, teiseks, äh, teine teema Euroopa Liidu mitmepoolne diplomaatiline tegevus rahvusvahelistes organisatsioonides, siin on meil ka optimistiks põhjus, Äh, paljudes, äh, paljudes organisatsioonides on Euroopa Liidus saanud äh, oluline tegija, näiteks olen tegelenud desarmeerimisküsimustega pikka aega ja tahaksin öelda, et selles valdkonnas on Euroopa Liit oodatud tegija, kes on väga aktiivne, kes rahastab tegevusi, väga aitab võidelda võidurelvastumisega, nii et, et Äh, nii et, et see strateegia, mis meil selles vallas on, on olnud hea. nüüd, mis puudutab huvisid, ma arvan, et äh, me äh, ei ma, peaks looma sellist kunstlikku vastuseisu väärtuste ja huvide vahel. väärtuste kaitsmine on ka meie huvide kaitse, aga me ei tohi oma huve kunagi ära unustada. Euroopa Liidul on strateegilised huvid, me ei ole mingi vaba, vabaühendus, me oleme strateegiline tegutseja ja tihtipeale me peame kaitsma oma väärtuste läbi ka oma huve. Eh, ja viimane punkt, eh, see puudutab terrorismivastast võitlust eh, jah, tüüpiline on see, et meil on vaja selles küsimuses globaalset strateegiat, mis ei ole täiesti sõjaline strateegia Äh, aga äh, ei välista äh, ka siis vastaste vastu, kes on tugevad ja kellel on nagu viimased juhtumid näitavad, kellel on käsutuses, kelle käsutuses on ka relvad, siis peavad, peame me kõigi vahenditega nende vastu võitlema, aitäh. Thank you, so first. suur tänu järgmine küsimus, mis äh, äh, puudutab mitmepoolset dip-, diplomaatiat, ma olen täiesti nõus sellega, mis juba öeldud sai, Euroopa Liit on olnud väga edukas äh, selles vallas ja see on kindlasti oskus ja pädevus, mida me peaksime ära kasutama ja rohkem rakendama. teine küsimus, kas NATO ja sõjaline tegevus on piisav selleks, et terrorismivastases võitluses olla edukas, kindlasti mitte, on vastus. kõik need riigid, kus me oleme näinud, kuidas terrorism on arenenud ja milliseid instrumente on selle vastu kasutatud, siis selge on, et äh, sõjaline sekkumine ei ole piisav. Äh, minu äh, mõte on, et tuleks harmoneerida NATO ja Euroopa Liidu pädevusi ja võimekusi selleks, et maksimaalset tulemust saavutada ja loomulikult ei räägi ma Äh, sellest, et me täielikult võidame terrorismivastases sõjas, aga äh, üks meie võimekuste arendamine oleks üks väga oluline lisandväärtus. järgmine küsimus puudutab seda, kas NATO vaatab rohkem sissepoole enda poole ja mis puudutab rahvusvahelisi operatsioone, mis NATO ette võtab. NATO äh, minu arust on olnud väga tõhus vastates nendele ohtudele, mis liikmesriikide ees on tänane NATO tegevus, artikkel viis, võimekuste kasvatamine, äh, täidab ära selle lõhe, mis on olnud NATO sees väga pikka aega. ja kui me äh, Washingtoni lepet äh, sõna-sõnalt järgime, siis me näeme praegu, et NATO tegelikult ähm, tegutseb kõikidel tasanditel äh, liikmesriigid panustavad äh, omaenda kaitsevõimekusele, suurendavad kaitse-eelarvet, vaatavad üle oma kaitseplaanid, äh, teiseks NATO äh, toetab artikkel viit ühiskaitseklauslit, aga kui me mõtleme rahvusvahelise kaitse peale, siis NATO-l on juba piisavalt võimekust tegutsemaks, juhul kui liikmesriigid selles kokku lepivad Eh, ma arvan, et eh, mingi aja pärast eh, need kõikehõlmavad kaitsevõimekused on ka liikmesriikide kasutuses, kui vaja, ja rahvusvahelise kogukonna jaoks tervikuna. ja lõpetuseks. ma arvan, et Euroopa Parlament mängib väga olulist rolli selle strateegia elluviimisel. tegemist on ju foorumiga, kus on võimalik asju üle vaadata, seirata ja harmoneerida reegleid ja soovin teile palju edu selles kõiges! suur tänu, härra Leene, palun. jah, teen äh, lühidalt äh, üks äh, multilateralismi kohal ta USA ja Euroopa Liit on mm, olnud maailma kontrollimises minevikus edukam. multipolaarses maailmas on see aga raskem, uued võimukesed kerkivad esel, esile iga päev ja me ei ole enam poliitika tuumaks, aga Euroopa Liit võitleb selle eest, et oleks õiguspõhine maailm, vahel asjad õnnestuvad, siin hea näide on Pariisi kliimakokkulepe, mõnes kohas saame ka tagasilööke, aga see võitlus peab jätkuma. huvid ja väärtused väärtused on pikaajalised huvid praktilistes poliitikates aga on väga palju vastuolusid ja väga raske võib-olla liikuda edasi. selge on see, et kui me räägime naabruskonnast, siis tingimuslikkus ja väärtuste toetamine ei ole olnud edukas, see kõik saab toimida ainult siis, kui äh, riigis endas on väga palju toetust selle jaoks ja ma arvan, et meil peaks olema innovatiivsem ja äh, kavalam äh, Eh, võimalus eh, oma huvisid eh, rakendada ja selline mehaaniline tingimuslikkus rakendamine ei ole toiminud. Mm, välispoliitika valdkonnas olen töötanud nüüd kakskümmend viis aastat ja ma olen alati tundnud, et Euroopa välispoliitika on üsna nõrk, kui me teise integratsiooni valdkondadega võrdleme Äh, nõrga välispoliitikaga võis elada äh, päris mugavalt äh, minevikus, aga minu arust on see on nüüd muutunud. kui me vaatame nende kriiside ringistikku, mis meie ümber on, siis panused on palju kõrgemad. nüüd on oluline küsimus, kas need väljakutsed suunavad Euroopa Liidu liikmesriigid kokku või rebis-, rebestavad nad üksteisest lahku. Mm, Euroopa tulevik on kaalul ja see on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta suur küsimärk Ja, genau. 20 nach 12. Danke. Machen wir. So, thank you very much. suur tänu. ja nüüd saab Braagani äh, ette lõppsõnaks äh, kohe sõna. Äh, olen tänulik ja tänulik olen selle väga inspireeriva arutelu eest. arusaadav on, et meil on kõigil huvi kaitsta Euroopa huve. ja huvide kaitse tähendab meie väärtuste kaitset. parafraseerin siin praegu eelkõnelejaid. ja seda joont me hakkamegi ajama, aitäh! suur tänu! suur aitäh kõikidele paneelis äh, osalejatele. Äh, loodetavasti saadate oma ettekanded ka kirjalikult, äh, siis saame neid oma töös kõige paremini ära kasutada ja anname teile tagasisidet. aitäh! Viertelstunde länger? Hallo? So, meine Damen und Herren, lugupeetud daamid ja härrad, me peaksime nüüd äh, alustama, meil oleme äh, juba ajas maha äh, jäänud, äh, sellepärast et arutelud Hollandi ministriga kestsid kauem kui plaanitud ja seetõttu on mul oma, loobuksin omapoolsest sissejuhatusest Äh, äh, sest äh, seda selleks, et me võida, võidaksime aega ja saaksime ka arvamusi vahetada ning ma paluksin, et meie tänased külalised juba nii nagu eelnevalt kokku leppisime kinni, peaksid viieminutisest kõneajast ja siis me saame poolteist minutit anda ka siis sõnasoovijatele sest et äh, tõlgid on jah valmis jääma viieteistkümneks minutiks kauemaks. nii et, et selle eest tänan neid juba kogu südamest ette, et nad on valmis meid aitama. ja me viime äh, seda kuulamist läbi koos kolleeg äh, Heidi Haudalaga Äh, ja Euroopa Parlament äh, par,, Parlamentaarse Assamblee ka, kes on aseesimees, niisiis tahaksin äh, tervitada ka meie külalisi Helga Schmidti, Katariina Materovat, kes on naabruspoliitika peadirektoraadi asepeadirektor ja siis ka Oleksandr Šuškot, kes on Euroopa Liidu Ukraina kodanikeühiskonna platvormi kaasesimees Eh, nii et, et mul on väga hea meel, et et ka Euronesti esindajad on kohal. Eh, me oleme osadega teist juba kohtunud ning ma loodan, et meil seisavad ees huvitavad arutelud ja kohe annaksin sõna proua Jourovale, palun lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, kallid kolleegid, daamid ja härrad, kõigepealt head uut aastat teile kõigile! pärast möödunud aasta dramaatilisi sündmusi nii Euroopast kui ka kaugemal loodan ma, et kaks tuhat kuusteist on turvalisem ja rahulikum aasta meie kõigi jaoks Äh, Gruusia, Ukraina ja Moldova kodanikele toob uus aasta loodetavasti julgeolekut ja stabiilsust ja otsustavaid edusamme reformide protsessis. Need kolm riiki on teinud edusamme kohtusüsteemi reformimise ja põhiõiguste austamise vallas Äh, endiselt vajab tähelepanu võitlus kuritegev, korruptsiooniga, sõltumatu kohtunikkond, prokuratuuri struktuur ning diskrimineerimise vastane võitlus ning reformialaste õigusaktide ellurakendamine. Äh, Gruusia, Ukraina ja Moldova valitsused tegelevad sellega, välisteenistuse esindajad ja komisjon on siin, et esindada komisjoni asepresidenti kõrget esindajat proua Mogherinit ja volinik Haani ja nemad räägivad siis ähm, poliitilistest reformidest täpsemalt. mina keskendun nendele valdkondadele, mis on minu äh, pädevusalas, nimelt kohtusüsteemi reform ja diskrimineerimise vastane võitlus. alustan heade uudistega. Gruusia, Moldova ja Ukraina on alustanud reformiprotsessi, mis on kooskõlas Euroopa väärtustega nagu sallivus ja võrdsus, samuti kaitstakse kodanike vabadusi ja kodanike julgeolekut assotsieerimislepingud, mis äh, allkirjastati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, on kõige ambitsioonikamad ja üksikasjalikumad lepped, mida Euroopa Liit kolmandate riikidega siiamaani on allkirjastanud. Need kokkulepped on väga heaks aluseks tihedamaks koostööks õigusriigi ja põhiõiguste vallas lisaks hõlmavad need kokkulepped konkreetsemaid valdkondi nagu äh, äh, õigusalane koostöö, andmekaitse, diskrimineerimise vastane võitlus ja samuti äh, õigussüsteemide lähendamine äriõiguse ja tarbijakaitseõiguse vallas kaks tuhat kuusteist on Gruusia jaoks oluline aasta, reformiprotsess kulgeb hästi, viimastel aastatel on saavutatud edusamme just nüüd kohtusüsteemi ja põhiõiguste vallas, viisadialoogid Äh, on olnud tõhusaks vahendiks selleks, et saavutada reforme just nimelt äh, õigus- ja siseasjade valdkonnas. Äh, mis puudutab tegevuskava, siis Gruusia on astunud täiendavaid samme õigussüsteemi ja prokuratuuri reformimisel ja minul endal on olnud mitmeid võimalusi seda teemat arutada Gruusia justiitsministriga, kes tõesti on väga pühendunud reformide protsessile, aga Äh, prokuröride ja kohtunike sõltumatus on murettekitavaks valdkonnaks. Euroopa Liit äh, nõuab, et valitsus äh, austaks õigusriigi põhimõtteid ja tagaks kohtunike sõltumatuse selleks, et mitte politiseerida õigussüsteemi. nüüd Ukraina Ukraina on samuti viimastel kuudel teinud eh, õigusloome poole peal eh, edusamme ja seda vaatamata eh, keerulisele sise- ja välisolukorrale. ma käisin Ukrainas septembris ning mul oli võimalus arutada olukorda kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. Kiievis käies Äh, äh, nägin ka, mida Ukraina võimud on saavutanud, tahaksin neid selle eest õnne, õnnitleda ja paluksin, et nad jätkaksid neid jõupingutusi ning et Ukraina asuks järgmisi samme võitluses äh, korruptsiooniga ning viiks läbi reforme. kohtusin oma külaskäigu ajal ka kodanikeõiguste organisatsioonidega, kes peab, mängivad olulist rolli, jälgides arenguid, mis toimuvad võitluses korruptsiooniga, õigussüsteemi reformiga ja diskrimineerimise vastases võitluses. oma külaskäigu ajal vabandust, ütleb kõneleja, äh, põhiseaduslikud muudatused äh, kohtusüsteemi tugevdamiseks on järgmised sammud, mis tuleb astuda aastal kaks tuhat kuusteist ja nüüd peab algama ka äh, nende õigusaktide rakendamise faas. nüüd on aeg tulemusteks. kohtunike valimise menetlus tuleb käivitada kohe selleks, et kodanike usaldus kohtunikesse taastada Äh, Moldovas on olukord muutunud natukene ebastabiilseks ning see riik vali, vajab stabiilset poliitilist juhtimist. Äh, ei tohi äh, huvigruppidel lasta poliitilisi otsuseid mõjutada, Moldova võimud peavad käituma vastutustundlikult, lähtudes riigi ja kodanike huvidest. võitlus korruptsiooniga äh, peaks olema kõige kõrgemaks prioriteediks. Need, kes vastutavad kahe tuhande neljateistkümnenda aasta pangandusskandaali eest, kus ligemale üks koma neli miljardit eurot varastati, tuleb võtta vastutusele, mitte eh, üksnes ei tule, vaid tuleb rakendada ka kõigi õiguslikke meetmeid selleks, et eh, seda varastatud raha tagasi saada, aga tuleb pöörata tähelepanu ka nendele süsteemsetele vigadele, mis selle varguse üldse võimalikuks tegid ning sõltumatu kohtunikkond, kes tegutseb tuginedes äh, rangetele eetikalistele, eetik-, eetilistele standarditele on äärmiselt oluline selleks, et saaks sündida jõukas ühiskond. me peame taastama kodanike ja investorite usalduse õigussüsteemi vastu, kohtusüsteemi vastu, seda on võimalik teha ainult läbi reformide, iseäranis tuleb reformida prokuratuuri, meil on vaja kontrollida inimeste ausust korralikult, kohtunike valimine peab olema õiglane ja läbipaistev ning paika peab olema pandud ka eetiline ja distsiplinaarne vastutus. korruptsioon ning igasugune poliitiline manipuleerimine tuleb välja juurida selleks, et oleks eetilistel reeglitel põhinev süsteem. eelkõige aga peab muutuma inimeste mõttemaailm assotsieerimislepingud näevad ette, et riigid peavad äh, lähendama oma õigusakte Euroopa Liidu omadele, eriti äh, diskrimineerimisvastaseid õigusakte. selles valdkonnas on tehtud olulisi edusamme, Moldova on võidelnud diskrimineerimisega nii seadusloome tasandil kui ka äh, tegelikkuses ähm, võrdõiguslikkuse seadust on pidevalt ellu rakendatud ja võrdõiguslikkuse nõukogu on hakanud tegutsema Äh, Ukraina on vastu võtnud riikliku inimõiguste strateegia, mis samuti keelab diskrimineerimise. ukrainlased äh, on assotsieerimisleppega lubanud ka lähendada oma seadusi Euroopa Liidu äh, diskrimineerimisvastastele direktiividele. kaheteistkümnendal novembril muutis Ukraina parlament tööseadustikku kus nüüd selgesõnaliselt on keelatud diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Äh, äh, järgnevad õigusaktid selles valdkonnas nagu uus tööseadustik, mis parlamendis vastuvõtmist ootavad, peavad tagama samasuguse kaitse. Gruusias on diskrimineerimise vastased seadused ja tegevuspoliitika äh, ellu rakendata, e-, neid rakendatakse samuti ellu ning äh, jõustunud on siis diskrimineerimisvastane seadus, on loodud õiguslik raamistik võrdsuseks ja mittediskrimineerimiseks ning prokuratuur mängib selle raamistiku ellurakendamisel väga olulist rolli äh, ning äh, diskrimineerimise vastase võitluse osas on samuti kaasa aidanud just nimelt viisarežiimi liberaliseerimise üle peetavad läbirääkimised, siis me jätkame läbi assotsieerimisstruktuuride dialoogide kõigist standarditest kinnipidamise eh, eh, jälgimist. lõpetan sellega, et ka teised kõnelejad saaksid sõna võtta ja jään huviga ootama järgnevaid arutelusid. aitäh, volinik, ütleb proua Haudala, mul on väga hea meel, et meil on eh, tõesti siin väga palju osalejaid selle üritusega tahame süvendada parlamentaarset toetust meie äh, toetust siis äh, Gruusiale, Moldovale ja Ukrainale. tahame toetada ka nende kodanike ühiskondi ja annaksin nüüd äh, sõna proua Schmidtile, kes võtab sõna siis proua Mogherini nimel. härra, proua Schmidt, teil on sõna, palun. suur aitäh. ka mina tahaksin liituda äh, Eh, heade soovidega alanud aastaks, loodetavasti muutub maailm turvalisemaks ja paremaks paigaks, sest tõepoolest kaks tuhat viisteist oli väga keeruline aasta nii Euroopa Liidule kui ka meie idanaabritele. positiivseid eh, arenguid on siiski olnud, Iraaniga sõlmitud kokkulepe on üks nendest, eh, sellega ma olen ise väga palju tegelenud ja maini, ma mainin seda, sest sellel on positiivne mõju ka Moldovale äh, Äh, Ukrainale ja Gruusiale, me oleme nüüd selle kokkuleppe rakendamispäevale väga lähedal. peaks mainima ka äh, muid positiivseid arenguid selles piirkonnas, Riiga, Riia tippkohtumine, samuti viisaliberaliseerimine, liber, režiimi liberaliseerimine Moldovaga ja Gruusia ja Ukrainaga, äh, vabakaubanduslepingu sõlmimine Ukrainaga ja see jõustamine alates kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta algusest meie üldine eesmärk on olukorra stabiliseerimine ning tihedam partnerlus meie idapoolsete naabritega me oleme eh, sõlminud eh, ulatuslikud assotsieerimislepingud, samuti eh, vabakaubanduslepped Gruusia, Moldova ja Ukrainaga ning euro, uus läbivaadatud naabruspoliitika tugevdas sellist lähenemist, see on rohkem riikidele kohandatud ja diferentseeritud meil on äh, väga sügav koostöö, me aitame nendel riikidel ellu rakendada äh, ambitsioonikaid reformiprogramme, millega äh, tahame äh, suurendada poliitilist ja majanduslikku integratsiooni, see on meie ühine eesmärk arvestades äh, meie ees seisvaid väljakutseid, ränne, julgeolekuväljakutsed, äh, nendes valdkondades meil on vaja koostööd ja seetõttu me tahamegi seda koostööd julgeoleku ja välispoliitilistes küsimustes äh, tõhustada. see on üks kohtumine, mida me hiljuti Tbilisis arutasime, kui kohtusid idapartnerlusega seotud riikide välisministrid aga loomulikult äh, äh, partnerlus ei tähenda ainult suhteid vahel, äh, valitsuste vahel. kaasata tuleb kõik ühiskonnasektorid, parlamendisaadikud, kohalike omavalitsuste esindajad ning loomulikult kodanike ühiskonna esindajad aga tahaksin rõhutada siiski, kuivõrd oluline on parlamentaarne mõõde, sellepärast et see Äh, võimaldab otsekontakte kodanikega läbi nende demokraatlikult valitud esindajate. Euronesti parlamentaarne assamblee on parim koht, kus arutada edusamme, mida oleme saavutanud, jagada partneritega kogemusi, üksteiselt õppida ja loodetavasti ka üksteist inspireerida. nüüd äh, räägiksin Ukrainast ja sellest, kuidas Ukraina on suutnud oma assotsieerimisleppes võetud kohustusi ellu rakendada Äh, need äh, kohustused on olnud tõesti väga äh, rasked ning Ukraina peab neid ellu rakendama ajal, mil ta seisab silmitsi suurte väljakutsetega Krimmi ebaseaduslik annekteerimine, jätkuv konflikt riigi idaosas ning väga keeruline majanduslik olukord Euroopa Liit toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ja me nõuame, et Minski lepet täiel määral ellu rakendatakse sõltumata nendest väga keerulistest oludest on Ukraina oma reformide vallas edusamme saavutanud, ma ei hakkaks siin laskuma üksikasjadesse, mainiksin lihtsalt äh, riikliku korruptsioonivastase võitluse bürood Äh, samme, mida on politsei äh, vallas astutud, äh, prokuratuuri vallas ning põhiseaduse muudatusi, mis puudutavad detsentraliseerimist, need võeti vastu esimesel lugemisel. aga väga palju on veel vaja ära teha, mainiti siin juba seda, et kohtusüsteemi reform tuleb lõpule viia, samuti on julgeolekusektori rahastamise reformid vaja läbi viia ja kõige olulisem on loomulikult kõigi nende asjade ellurakendamine. mainiksin neid edusamme, mis meil on viisarežiimi liberaliseerimise osas. möödunud aast-, möödunud nädalal me vaatasime läbi siis komisjoni raporti eh, sellel teemal ja seal, seal, seal antud hinnang on väga positiivne ja leitakse, et oleks aeg viisavabadus ellu rakendada. Gruusia nüüd ka siin äh, Euroopa Komisjon äh, möödunud detsembris äh, vastu võetud raportis kinnitas, et seatud nõuded on täidetud ja seega viisarežiimi liberaliseerimiskõnelused võivad jätkuda. sellest võidavad kõik. üldiselt on Gruusia teinud muljetavaldavaid edusamme selleks, et assotsieerimislepingud ellu rakendada, sealhulgas ka vabakaubanduslepingud ning tulemusi võib juba näha ja seda on äärmiselt oluline rõhutada Äh, tuginedes viimastele arvudele, äh, on viimase kaheteistkümne kuu jooksul vabakaubanduslepingu äh, rakendamine suurendanud viiskümmend protsenti Gruusia eksporti Euroopa Liitu ja ka välismaised otseinvesteeringud Gruusiasse on oluliselt suurenenud. kaks tuhat kuusteist on olus-, otsustava tähtsusega aasta Gruusiale, toimuvad ju oktoobris parlamendivalimised me teame, et Gruusias suhtutakse poliitikasse tõsiselt ja emotsioonid võivad üle pea kasvada, nii et, et äärmiselt oluline on, valitsus käituks eeskujulikult, looks eh, kõiki austava, kaasava õhkkonna, et valimised saaksid tõesti toimuda sellises õhkkonnas ja lõpetuseks Moldova. Eh, halva, halvad uudi-, halvas uudi-, halbu uudiseid on, nagu juba mainiti, eh, poliitiline olukord on äärmiselt ebastabiilne ja see ei võimalda läbi viia vajalikke reforme, on kahetsusväärne et äh, jõupingutusi pole tehtud just nendes valdkondades, kus igasuguste sektorite huvid kõige suuremat rolli mängivad. Äh, äärmiselt oluline on võidelda levinud, väga laialt levinud korruptsiooniga, selleks on vaja põhjalikult äh, reformida kohtusüsteemi, meediasüsteemi, avalikku haldust ning äärmiselt oluline on tegeleda ka selle pangapettuse juhtumisega, on vaja teha koostööd finantsolukorra stabiliseerimiseks IMF-iga vaja on äh, soovi tegutseda, praeguse poliitilise kriisi lahendus peab aga tulema Moldovast. Äh, äh, praegu käivad konsultatsioonid ning ma tahaksin öelda, et meie oleme valmis tegema koostööd uue Moldova valitsusega, et rakendada ellu assotsieerimislepet ja et aidata kaasa oluliste reformide läbiviimisega, me ei sekku Moldovas sisemistesse poliitilistesse protsessidesse Eh, eh, selleks, et elu rakendada viisava, eh, viisavabadust, tuleb astuda veel samme ja paljud moldovlased on juba viisavabadusest kasu saanud. Moldova on teinud suuri edusamme õigusaktide lähendamisel nendes valdkondades, mis on seotud vabakaubanduslepinguga ja see on tõesti märkimisväärne, kui arvestada praegust poliitilist ebastabiilsust see on suurendanud kahekümne protsendi võrra Euroopa Liidu ja Moldova vahelist kaubavahendust äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja veel viie protsendi võrra kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja vaata vaatamata ebasoodsale majanduslikule olukorrale. Euroopa on äh, Moldova oluline kaubanduspartner. Äh, me oleme Moldova jaoks väga oluline ekspordipartner, aga väga roh-, palju on vaja veel majanduse juhtimisel ja üldse juhtimisküsimustes vaja ära teha ning lõpetuseks tahaksin öelda, et Euroopa Liit soovib olla äh, oluline partner kõikidele riikidele naabruses, aga anda neile riikidele ka või, äh, võimalus ise valida, kuidas edasi liikuda. Ukraina, Moldova, Gruusia on soovinud tihedamat integratsiooni Euroopa Liiduga ja ma tahaksin öelda, et nad ei ole üksi oma reformide läbiviimisel. Euroopa abi äh, on nende reformidega seotud ja Äh, kui tekivad uued vajadused seoses assotsiatsioonileppega, siis toetame ka neid, aitäh! suur tänu! suur tänu, proua Schmidt, mul on väga hea meel, et te rõhutasite, kui oluline on parlamendipoolne toetus. seda me oleme nii multilateraalsel kui ka bilateraalsel tasandil teinud. järgmisena annaksin sõna proua Katariina Maternovale, kes võtab sõna volinik Haani nimel Nier peadirektoraadis, nii et proua Matarnova, teil on viis minutit kõneaega. suur tänu ja ma tahaksin ühtlasi toetada äh, ka uue aasta tervitusi ja, ja loodan samuti, et sellest aastast kujuneb hea aasta. see selleks. tõesti, äh, väga raske on tegelikult sõna võtta pärast äh, Helgat ja üritan mitte korrata seda, mida ta ütles ja üritan siis omalt poolt lihtsalt lisada nii palju, et minu meelest äh, lisada seda, mida minu meelest meie toome siis lisaks nendele riikidele selles reformiprotsessis äh, toetuseks kaasa oma tegevusega nendes partnerlustes, mille me oleme välja kujundanud. kõigest paar päeva tagasi jõustus Ukrainaga äh, vabakaubandusleping on positiivne, et nii assotsiatsioonileping kui ka vabakaubanduslepingud on jõustunud. Helga rääkis naabruspoliitika ülevaatest, mis viidi läbi eelmisel aastal ja nõukogu lõppjäreldustest mõlemad rõhutavad seda, kui oluline on, on need kahesed lepingud, isegi kui see on raske välja öelda, ma kuid sellegipoolest. Need äh, lepingud on äh, meie suhete keskmes kindlasti, seda mitte ainult poliitilise dialoogi äh, heaks, vaid nad ka fokusseerivad natukene meie jõupingutusi reformidele. oluline on see ka idanaabrus suhete kontekstis, selle juurde tulen natukene hiljem. see raamistik, äh, mille me oleme koostanud, on äh, üsna mõnes, üsna mitmes mõttes kasulik. kõige olulisem muidugi see, et äh, nendes me näeme uut reformide motiveerijat, see on asi, millega me oleme mm, tegelenud koos oma partneritega, liikmesriikidega, me oleme väga aktiivselt äh, asunud aruteludele selles osas, et kuidas programme ühiselt koostada, kuidas riikidega koostööd teha ja kuidas reformialaseid jõupingutusi ühendada. ja loomulikult käib see töö ka meie partneritega rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides, Euroopa Liidu institutsioonide sees samuti selleks, et ähm, aidata kaasa arengutele nendes riikides ja, ja aidata kaasa reformide elluviimisele see raamistik on aga oluline meile sellepärast, et me ise kasutaksime paindlikumalt neid instrumente, mis on äh, meil kasutusel. nagu te ilmselt teate, äh, meie programmeerimisinstrument äh, naaberriikide jaoks on Euroopa naaburlusinstrument. ja selleks, et asjad panna konteksti. eelmisel aastal saatsime kakssada miljonit Ukrainasse, Gruusiasse sada kolmkümmend miljonit, üheksateist miljonit Moldovasse ja Gruusia oli see riik, kes äh, üsna muljetavaldava reformikavale tänu sai meilt lisavahendeid autasuna nii-öelda tehtud jõupingutuste eest. Euroopa naabrusinstrument ei ole sugugi aga mitte ainus vahend, mida me saame kasutada. nagu ma ütlesin, me teeme väga tihedalt koostööd rahvusvaheliste rahu-, finantsinstitutsioonidega ja, ja mm, naabruspoliitika meetme ja üritame siis niimoodi toetada nii reformide alast dialoogi, vaid tagada ka teatud planeerimis, planeerimise rahalises mõttes nende riikide jaoks ja esimesed äh, positiivsed tulemused on ka selgelt näha, reformid, mis on siis pärast assotsiatsiooni äh, protsessi avamist äh, saavutatud, viisa liberaliseerimine teiste seas, aga olulised on ka projektid kohalikul tasandil, olgu seda elektrienergia mõttes või ühenduste mõttes viitaksin veel ühele instrumendile, see on ka eriti oluline meie jaoks, vähemalt meie seisukohast on nimelt äh, siis kaubanduslepingu läbi, kus äh, oleme koondanud kakssada miljonit selleks, et erasektor, eriti VKE-d kolmes riigis, kes praegu läbivad seda mitte väga atraktiivset protsessi tehnilisteks kohandusteks, saaksid abi ähm, selles menetluses, et see protsess oleks nende jaoks lihtsam, äh, et nad saavutaksid standardid, olgu need siis näiteks fütosanitaar- või tehnilised standardid, muud. Äh, koostööd tegeme, teeme oma partneritega mm, Arengupangas ja, ja mujal ja lühidalt siis nendest kolmest riigist äh, Ukraina reformi puhul ma ütleksin, et asjad lähevad pigem hästi kui halvasti minu meelest. Ukraina on tõesti muljetavaldavaid samme astunud majanduse stabiliseerimise suunas, vahetuskursi konsolideerimise osas, need on kõige suuremad probleemid praegu pangandussektoris ja, ja ja loomulikult on terve rida probleeme, kus äh, ja valdkondi, kus äh, reformid tuleb veel käivitada, aga veelgi olulisem rakendada ja Ukraina toetusgrupp äh, meie peadirektoraadis on koos meie partneritega koostamas reformikavasid. korruptsioonivastaseks võitluseks näiteks Äh, ombudsmani äh, ametkonna loomine, see on olnud väga kasulik. ja teeme koostööd kõikide liikmesriikide ja partneritega. Moldova, kolleegid juba palju sellest rääkisid, ütleksin omalt poolt öelda ainult nii palju, et kahjuks see praegu pikale veninud poliitiline kriis heidab varju nendele suurtele tõsistele vajadustele, mis on äh, Ukrainas majandussektoris, äh, Moldova majandus äh, ootab ja vajab süsti ja ma loodan, et nii kiiresti, niipea kui on paigas uus valitsus, asjad muutuvad ja hakatakse tegema tühi, tise, tihedalt koostööd Maailmapangaga ja nii edasi ja Rahvusvahelise Valuutafondiga. Gruusia, selles osas ma lisaksin, et meie koostöö sujub väga hästi kõikides, kõikidel rinnetel. Gruusias on ähm, rakendatud ähm, väga tõsiseid reforme, töö peab jätkuma veel kohtusüsteemis, ärikliima peab paranema, erasektori toetusskeemid, äh, aga kui see reformide tee jääb nii sirgeks, kui see on olnud praegu, siis on, on koostöös olnud väga hästi. ja nüüd veel idapartnerluse äh, mõõde. siinkohal ma tahaksin rõhutada tõsiasja, et kolm assotsieerunud riiget äh, saavad ja peaksidki olema Äh, nii-öelda eeskuju näitavad ja tegema koostööd teiste partneritega. Euroopa jaoks on nad väga olulised partnerid ja me oleme neid valmis toetama mitte ainult kahepoolselt, nii nagu ma alguses ütlesin, vaid oleme ka väga huvitatud äh, idapartnerluse mõõtme sees rohkem äh, tööd, äh, tööst kodanikuühiskonnaga ja parlamentide ja, ja teiste organitega. suur tänu külla kutsumast! suur tänu, proua Maternova, olen teiega täiesti nõus teie sõnades, et loodetavasti kolmas assotsieerunud riiki on eeskuju näitavad teistele ja me ei tohi ise unustada, et idapartnerlusse kuulub kuus riiki. selgitan teile natukene, mis mul plaanis on, kuivõrd me oleme ajaga vast maha jäänud, tuleb plaani natukene muuta. kõigepealt annaksin ma nüüd sõna Aleksandr Suškole ja pärast seda saaks sõna Euronesti parlamentaarse ähm, kogu Euronesti liige Viktor Toolitse ja pärast seda saavad kõik sõna idapartnerluse partnerite seas siis kaks ja siis üks rahvasaadik, et me tahame ja niimoodi sellises rütmis, et kõik saaksid sõna. Alek-, Aleksandr Suškon Euroopa Liidu Ukraina kodanikuühiskonna platvormi äh, Äh, esimees, nii et palun, sõna on teil. suur tänu. kõigepealt lubage mul tänada teid ähm, selle eest, et te olete järjepidevalt toetanud kodanikuühiskonda ja kaasanud seda, et reformiprotsessi ka meid ähm, võetaks kaasa. see on äh, Euroopa Parlamendi üks suurtest eelistest. Euroopa Parlament on institutsioon, mis Äh, jagab kõige, kõige paremaid tavasid selles valdkonnas ja sellepärast me oleme valmis selle asjaga ka tegelema ja valm-, suudame seda teha. ja meie poolt veel, meie jaoks täna suurepärane võimalus jagada teiega meie teadmisi ja seda, mida meie oleme õppinud. tahame tõsta teadlikkust meie riikide reformide kohta ma ei ole tulnud siia sugugi üksinda, siin on ka avatud ühiskonna organisatsioonide esindajaid, Brüsselis on terve ekspertide grupp Ukrainast, Moldovast ja Gruusiast. ja nad on valmis teiega jagama teadmisi korruptsioonivastaste poliitikate kohta, kohtuseaduse reformi vastu, osas diskrimineerimise vastase seadusandluse reformise osas ja pärastlõunas, pärastlõunal on meil kolm erinevat sessiooni, kus nad siis äh, detailsemalt saavad sõna võtta. kuid praegu on äh, minu sõnum teie jaoks lühike ja selge. kõigepealt ähm, selge on see, et reforme ei saa kellelegi peale suruda, kui äh, sisemist soovi nende reformide järele ei ole. ja selles mõttes on meil asjad praegu üsna hästi, sest praegu äh, on äh, kaks soovi äh, paralleelselt äh, esile kerkinud. kõigepealt üks nendest tuleb Ukrainas, Moldovas, Gruusias kodanikuühiskonnast endast, tahetakse muuta riike, et nad vastaksid Euroopa standarditele ja väärtustele ja teisalt siis teiepoolne soov, Euroopa Liidu institutsioonide soov, liikmesriikide soov aidata kaasa sellele ettevõtmisele ja kui me need kaks asja kokku võtame, selle sisemise ja välimise soovi, siis võib-olla saadab meid ka edu ja praegu on meie ees väga rasked hetked Ukraina jaoks, ka teiste riikide jaoks. me oleme pideva agressiooni all, äh, annekteerimine, majanduslikud raskused, aga samas äh, ei ole see reformide jaoks sugugi halb aeg. me oleme juba viinud sisse väga palju muutusi, mis muidu oleks jäänud ilmselt tulemata. kakskümmend viis aastat läks, me oleme kakskümmend viis aastat olnud sõltumatud ja midagi ei ole juhtunud, nii et viimase kahe aasta jooksul on tehtud väga palju muudatusi, aga loomulikult sellest ei piisa. selleks, et kujuneks välja küps äh, toimiv demokraatia ja just praegu ongi käes aeg, kus me peame kõik äh, saadaolevad ressursid koondama ekspertteadmisi koguma, parimaid tavasid koguma, teadmised kokku võtma ja poliitilist tahet koondama, selleks, et see protsess lõpule viia. väga lihtne oli nõuda reforme, kui me rääkisime üldistest asjadest, et noh, hakkame pihta, aga praegu on meie ees äh, tõsised probleemid, kui me hakkame rääkima detailsetest asjadest, detailidele äh, osas on palju erimeelsusi, bürokraatlik vastuseis ja, ja on probleeme, mida ei osanud ette kujutadagi endale. nii et praegu on väga oluline moment, moment käes, me peame konkreetselt tegutsema seda koos meie rahvusvaheliste partneritega. ja selles mõttes on Euroopa Liidu roll ülitähtis. valitsus praegu on vastuvõtlik Euroopa Liidule ja Euroopa soovitustele tegelikult on nad niimoodi pannud Euroopasse tohutut öö, usu ja usaldavad Euroopat. Euroopa eksperdid, kui nad käivad Ukrainas või Gruusias või Moldovas, siis neid usaldatakse. see on ressurss, mida tuleks kasutada õigesti. ja loomulikult ei ole praegu aeg teha mingisuguseid ei ole praegu aeg äh, üldiste soovituste jaoks. praegu peaks hoopis konkreetseid reforme konkreetsetes valdkondades ähm, selgesõnaliselt toetama. meil on vaja teie energiat, teie julgust, teie teadmisi, me tahame, et te tuleksite Ukrainasse, et te tooksite kaasa oma parimad pead, inimesed, kellel on kõige rohkem kogemusi, kes on ise midagi saavutanud ja et nad aitaksid siis ka meil äh, midagi saavutada. suur tänu tähelepanu eest, tänu selle eest, et te olete pidevalt tähelepanu pööranud meie teemadele, et te olete poliitiliselt toetanud Ukrainat ja teisi piirkonna riike, olete toetanud nende soovi reformide järele. suur tänu, härra Suško ja täiesti õigesti te ütlesite, et meie arutelud jätkuvad pärastlõunal kolmes paneelis äh, meie partnerid kodanikuühiskonna organisatsioonidest, eriti avatud ühiskonna sihtasutusest, on meid äh, kõvasti aidanud. aga nüüd annaksin sõna Viktor Toolitsele, kes on Euronesti Parlamentaarse Assamblee kaasesimees, äh, äh, ta pöördus ka selle kohtumise poole ja siis saavad sõna kolleegid, mingil hetkel ilmselt tuleb kõnelejate nimekirja hakata piirama, sest et meil on jäänud ainult pool tundi ja juba on selle poole tunni sisse arvestatud tõlkide mm, toetus. suur tänu! tahaksin tänada kõigepealt ähm, kõiki kõnelejaid äh, väga mm, põhjaliku äh, ja väga valgustava ettekande eest, äh, see oli minu jaoks väga kasulik ja ma arvan, et meile kõigile. väga hea mõte on tegelikult korraldada selline kuulamine siinsamas Euroopa Parlamendis mina tahaksin öelda sulle isiklikult, eh, Heidi, suur tänu, eh, aitäh eh, kor-, selle eest, et saame korraldada siin sellise kuulamise siinsamas Ahveti komisjoni ees ja ma arvan, et see on kasulik kõigile, me puudutame siin korruptsioonivastast võitlust, diskrimineerimisvastast võitlust, kohtusüsteemi tugevdamist, kõik need teemad on väga tugevasti kõigepealt meie väärtustega seotud ning selliste reformide jaoks on minu arust vaja kahte asja nimelt on vaja poliitilist tahet ja on vaja pidevaid samme selliste reformide elluviimiseks. Äh, üleilmse julgeolekustrateegia kohtumine oli samuti väga vajalik, äh, sellepärast et nii nagu kantsler Merkel äh, pärast viimaste terroristide rünnakut Türgis ütles, Euroopa on väga haavatav ja on väga palju ohtusid ja raskusi selles regioonis, aga samas on ka väga palju võimalusi. ma loodan, et äh, Moldova ja äh, teised riigid on äh, õigel teel, aga meil on vaja midagi teha ära tuleviku tarvis, eriti nendes valdkondades, mida täna arutame. tahaksin tänada kindlasti vabakonda nendes riikides, sellepärast et rahvusriikide platvormid on väga tõhusad olnud ja kohalikud inimesed peaksid ikkagi olema nüm-, number üks partneriks meie jaoks. ma loodan, et äh, järgmistel kohtumistel Tbilisis, äh, Chisinau's, äh, Strasbourgis, Brüsselis või mujal me saame tugevdada oma koostööd ja rahvusparlamentide koostöö peaks olema ka meie tulevikutöö kõige olulisem nurgakivi. ma püüan rääkida lühidalt, sellepärast et ma tean, et aeg on napp ja ma tean, et meil on aruteludeks veel ka järgmise kolme paneeli jooksul võimalus, suur aitäh kõigi eest, kõige eest ja, ja head koos tegutsemist! suur aitäh, Viktor, ütleb proua Autola. ma arvan, et parlamentaarne järelevalve on asi, mida me saame ka äh, rahvusparlamentide kogemuste põhjal arutada. tahaksin nüüd aga anda võimaluse sõnasoovijatele ja äh, rahva ja Euroopa Parlamendi ja Ukraina assotsiatsioonikomitee juht äh, härra Plenkovitš äh, saab äh, sõna nüüd esimesena ning ootan ka, et Ukraina kolleegid sõna küsiksid ja siis nad seda, seda ka saavad. suur aitäh, Heidi, suur aitäh, Viktor, ütleb härra Plenkovitš, väga ajakohane konverents ja suur aitäh ka äh, Eh, Helga Schmidti, eh, proua Materova ja ka eh, volinik Jurova ettekannete eest, need on kõik väga head ettekanded olnud ja ettepanek tuua eksperdid koha peale on, ma arvan, väga asjakohane. me arutame parlamendi täiskogu arutlusküsimusi järgmise nädala mm, täiskoguks Strasbourgis ja ma arvan, et assotsiatsioonilepet Ukraina, Moldova ja Gruusiaga Mm, tegemist on idapartnerluspoliitika nurgakiviriikidega ja tahaksin äh, siinkord veel öelda suur tänu suurepärase koostöö eest meie kolleegidega. Äh, minu äh, vaatenurgast võin öelda aitäh intensiivse töö eest selle mm, algse assotsiatsioonilepingu kallal ning edasi ka kõikehõlmava äh, vahe, vabakaubanduslepingu kallal, mis on nüüd jõustunud. Äh, mis puudutab äh, Euroopa Komisjoni tööd, siis ma arvan, et me võiksime koos komisjoni ja välisasjade mm, esindajaga mõelda välja täpselt, mis on need asjad, mida me hakkame seirama Äh, sellepärast et need on Euroopa reformi äh, tegevuskavas väga olulisel kohal. me kohtume mõned korrad aastas ja oluline on see, et me saaksime siis täit informatsiooni äh, nende ellu viidud reformide kohta, see on väga oluline nii meie töö aluseks kui ka avalikkuse silmis nendes ähm, konkreetsetes riikides. suur aitäh selle suurepärase paneeli eest, Heidi! jah, suur aitäh! ja äh, see üritus ei oleks see, mis ta täna on, äh, ilma äh, parlamentaarse assotsiatsiooni komiteede kolme esimeheta. nüüd tahaksin anda sõna Gruusia parlamendi esindajale poolteist minutit, sest et katsume ajaga veidi kitsamalt ümber käia härra Kondolaki andis mulle seekord sõna, ütleb esindaja. Eh, kui eh, see sobib. suur aitäh eh, panelistele, meil on väga hea meel selle tähelepanu eest, mida need kolm riiki saavad. ja Gruusia esindajana tahaksin ma rõhutada mõningaid küsimusi, mida on juba ka mainitud. esiteks siis kohtusüsteemi sõltumatus. suur aitäh kõikidele nendele kõnelejatele, kes on selle väga tähtsa teema tõstatanud kohtusüsteemi sõltumatuse garant on põhiseaduskohus Gruusias, mis on olnud piisavalt professionaalne selleks, et lõpetada läänemeelse sõltumatu äh, telekanali ülevõtmist Ostravi kaks, kõik teavad sellest ilmselt, kes Gruusia meediamaastikuga kursis see kanal on väga agressiivsete rünnakute sihtmärgiks saanud ja kõik peaksid seda äh, tähele panema, sellepärast et äh, nagu öeldud, äh, siis on see kanal võtnud endale rolli kohtusüsteemi sõltumatuse valvekoerane ja erinevad kohtuinstantsid, sealhulgas apellatsioonikohtud, ei ole olnud äh, edukaks ähm, äh, Gruusia jaoks. nii et äh, põhiseaduskohus siis väga tähtis ja teine asi on kindlasti opositsiooni roll, ähm, kaasatuse küsimust on teist paljud maininud, aga seda kaasatust ei ole võimalik jätkata, kui opositsioon on kas vägivalla sihtmärgiks või on ta vanglas. näen juba, et tõstate haamrit ei, ma ei tahtnud üldse mitte opositsiooni sõnajärje ära võtta, ütleb äh, proua Hautala. järgnevalt äh, palun Moldova äh, parlamentaarse assotsiatsiooni komisjoni juht härra Kristea mm, kahjuks ei ole Moldova saadikuid, parlamendisaadikuid siin, aga teil on nüüd, Andi, küll sõna. loodetavasti tuleb Moldovast ära häid sõnumeid. Äh, tahaksin äh, teile öelda, et äh, Moldova Vabariik on praegusel hetkel oma lühikese ajaloo kõige suuremas kriisis ja ma olen nõus kõikide nende eelkõnelejatega asjad, mida paneeli kolleegid on öelnud, on väga õiged. minu vaatenurgast on olukord selline, et riigis on väga suured struktuursed probleemid Äh, pagulasküsimused äh, ja Schengen. ja mina arvan, et äh, me peame mõtlema selle peale, et me peame olema avatumad oma suhetes Kišinauga, aga samuti ka rohkem sellele panustama. poliitikud on tegelikult võtnud Euroopa-meelse diskursuse üle, me peame julgustama Moldovas ja Transnistrias äh, toimuvat ja üksteisele lähenemist. on kaks lahendust, äh, mitte kumbki neist ei ole Moldova jaoks praegu soodne. Äh, ennetähtaegsed valimised on üks võimalus, teine võimalus on lihtsalt asjade jätmine, nii nagu see praegu on eriti on see ebasoodne nendele jõududele, kes on võtnud praegu Euroopa-meelse lähenemise praegu on äh, olukord äh, üsna ebastabiilne äh, selles mõttes, et kui Euroopa vastased jõud võidavad, siis on riik kahtlemata ebastabiilne. Äh, praegu tundub, et pigem endised kommunistid äh, pürivad võimule ja see ei ole Euroopa-meelne liikumine. Äh, suur tänu, nüüd edasi Ukraina parlamendi esindaja saab sõna, esinaine vabandab, sest ajas kõneleja nime sassi. Au, sorry, this is Georgian, Ukrainian name. Can somebody clarify if the kas keegi saaks selgitada üldse, kas Ukraina delegatsiooni nimel on juba kõneleja välja kuulutatud, küsib esinaine. Boris Tarasjuk, jah yes.. kolleeg Tarasjuk, Boris Tarasjuk, kes on ka endine äh, Euronesti mm, kaasesimees. Äh, teil on sõna. suur tänu, Heidi, teile. head sõbrad Euroopa Parlamendist head kolleegid meie partnerriikidest eh, Euronesti parlamentaarsest assambleest, eh, mul on väga suur heameel Ukraina delegatsiooni nimel osaleda sellel väga olulisel eh, sündmusel siin täna. oleme kokku leppinud oma Euroopa Parlamendi sõpradega selle konverentsi osas, see on väga hea algatus ja see on ajakohane ning väga tähtis mis puudutab Ukrainat, siis me panustame väga hoolega Euronestari parlamentaarse assambleesse töösse ja osaleme kõikidel äh, korraldatud üritustel ja tahaksime ka öelda suur tänu siin äh, Euroopa Komisjonile, äh, kõrge esindaja büroole ning Euroopa Parlamendile, headele sõpradele ja kolleegidele Äh, kes on äh, pidevalt äh, pööranud tähelepanu Euronesta parlamentaarsele assambleele. samal ajal tahan öelda ka suur tänu selle eest, et Ukraina on saanud päris palju toetust Euroopa Parlamendilt ja institutsioonidelt just väga rasketel aegadel, mis praegu Ukraina jaoks on. me oleme tänulikud ka Euroopa institutsioonidele, et nad on olnud ühte meelt ja rääkinud ühisel häälel Vene agressiooni vastu Ukrainas ning me oleme tänulikud ka sanktsioonide poliitika eest. Need kinnitavad veel kord, et äh, kuna Vene Föderatsioon on olnud väga agressiivne oma poliitikates, on kehtestatud sanktsioonid ja Euroopa Liit näitab, et ta peab kinni rahvusvahelise õiguse põhimõtetest, käitub vastavalt ning meie toetame eh, kindlasti selle poliitika jätkamist, see on väga oluline signaal. ma tahaksin veel öelda, et meie ootame Euroopa institutsioonidelt seda, nad ei anna alust äh, äh, venelastele äh, mõelda ja öelda seda, et Euroopa Liit on lõhestunud. suur tänu, Boris, teile ja nüüd kolleeg Austrevitšus saab sõna. ta on küll praegu telefoni otsas, nagu ma näen, aga ehk saab kohe sõna võtta, olge hea. suur aitäh, Heidi, head kolleegid, head külalised, tõesti Äh, tegemist on ajaga, mille me peame ütlema, et me oleme saavutanud päris palju. kaks tuhat neliteist ja viisteist olid aastad, äh, kus äh, tehti palju ettevalmistusi, mm, tehti muudatusi, mis tõid meid aastasse kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat kuusteist on kindlasti siirete aeg selleks, et jõuda tõhusate tulemusteni. mõned märkused assotsiatsioonilepete kohta, mis meie riikide vahel on tehtud kui Venemaal on lähivälismaa mõiste, mis tähendab, et äh, naabritele avaldatakse survet, äh, siis Euroopa Liit tuli praegu välja hoopis teistsuguse demokraatliku lähenemisega, äh, nimelt assotsieerunud partnerlusega. see on midagi hoopis muud. me ei kohtle oma naabreid, justkui nad oleks meist alamad, me ei hakka neile peale suruma neid siirdeid, mis meile ei meeldi ja seda kõike me peame arvesse võtma oma arutelude alluseks. Euroopa Liit tavaliselt toetab reformipoliitikat, aga assotsieerinud partnerluste osas ka Euroopa Liit peab aru saama, et me peame oma struktuure muutma, mida kasutatakse nendes partnerlustes. ma arvan, et meil on vaja kindlasti rohkem tööjõudu Euroopa Komisjoniks sellega tegelemaks sellepärast et äh, vaja on rohkem äh, tuge, selleks on igalt poolt üles kutsutud äh, ja ma olen sellega nõus. me peame andma rohkem võimu koostööle nende liikmesriikidega, siis ainult saavutame omad tulemused. suur tänu, Petras, ütleb proua Haudala, nüüd tahaksin Kiia Žoržoljanile anda sõna Gruusia parlamendist, palun. Äh, suur aitäh! Äh, suur aitäh äh, selle põhjaliku analüüsi, objektiivse analüüsi eest, mis puudutas Gruusias toimuvaid protsesse ja ka teistes ida, idapoolsemates riikides toimuvaid protsesse tahaksin juhtida tähelepanu ühele olulisele erinevusele reformidel on institutsioonilised, aga ka inimlikud mõõtmed. institutsioon on muuta palju kergem kui inimesi või inimeste mõttemaailma meie oleme valinud sellise järk-järgulise reformimise teem, sõltumatus, kohtuvõimu sõltumatus, see tähendab, et me tahame sõltumatuks muuta kohtunikke, kes aastakümneid pole sõltumatult tegutsenud sõltumatus võimudest äh, on äh, Äh, on äh, olemas, aga vajalik on ka sõltumatus teistest poliitilistest mõjudest, teistest poliitilistest erakondadest, sest ainult niimoodi saame tõel-, tõeliselt sõltumatu kohtunikkonna äh, ja saame õiglase kohtusüsteemi, mis pole sugugi mitte vähem oluline, nii et, et ma arvan, et see tee, millele me oleme asunud, viib meid tõesti reaalse ja sõltumatu kohtusüsteemini, aitäh! Thank you very much, Mr Giorgio Liani and.... suur tänu teile. ja nüüd proua Tatjana Stanuka, teil on sõna. Thank you, I have a question to commissioner. suur tänu. mul on volinik Jurovale küsimus, kui tohin selle esitada. ma loodan, et teil jääb veel vastamiseks aega. Te rääkisite muudatustest Ukraina õigusandlusest, rääkisite tööõigusest ning seksuaalvähemuste diskrimineerimisvastasest võitlusest, aga mm, kuidas on siis ähm, kriminaalmenetluste õigusega? ma tean, et praegu on kohtueelse kinnipidamise mm, suhtes jõus limiit aga samas Ruslan Kastava ja teised poliitvangid on olnud eeluurimise all juba üle aasta ja neid peetakse kinni. edasi Odessa sündmused kahe, teisel mail kaks tuhat neliteist. mitte keegi nende sündmuste eest vastutajatena ei ole praegu kohtu ette jõudnud sest eh, kui te räägite eh, Ukraina kohtuvõimudega, siis te peate neid küsimusi tõstatama, aitäh! Thank you, Mrs Danoka! suur tänu, proua Stanoka! tahan teile öelda, et eh, aega on kaksteist minutit ja ma kujutan ette, et te tahate ka lühidaid vastuseid kuulda meie institutsionaalsete eeskõnelejate käest, aga meil on mõned parlamendiliikmed, kes on sõna soovinud ja Hollandi referendumi küsimus äh, äh, Ukraina assotsiatsioonilepingu kohta on ka õhus. palun, et volinik Jurova kommenteeriks kõigepealt seda. me kuulsime Hollandi eesistuja vastuseid äh, täna juba, saame selgitada seda asja hiljem. aga härra Kuusa saab viimasena sõna. suur tänu, teen lühidalt. ma tahaksin Äh, küsida mõningaid asju, mis äh, selles tänases idüllis ei ole siin käsitlemist leidnud. Äh, Ukraina tihti räägitakse siin tähtsatest asjadest, aga mõningad olulised asjad jäävad kahe silma vahele. nimelt tahaksin ma teada, kuidas, mida teie arvate eh, kommunistliku partei legaliseerimisest, eh, see kuulutati eh, illegaalseks, aga samas kommunistide esindajad on ju ka Euroopa Parlamendis rahva tahte esindajatena olemas. edasi proua Mogherinile pigem küsimus. praegu meediateatel ja Siseministeeriumi ning ka Kaitseministeeriumi teatel on olukord äh, neonatsidega päris karm. nimelt äh, ühe lapse ema äh, pandi põlema. tundub, et demokraatiast ei ole sellel kohal ka üldse juttugi ähm.. suur tänu Äh, nüüd annan kohe sõna volinik Jurovale kõigepealt, kui ta tahaks äh, vastata teie märkustele ja küsimustele. me räägime diskrimineerimisvastase äh, küsimuste põhimõtetega, me ei räägi mitte ainult tööõigusest, vaid tegelikult kogu õigusandlusest, mis peaks vastama Euroopa öö, diskrimineerimisvastastele sätetele, ükskõik, kas siis seksuaalse sättumuse alusel, vanuse alusel, äh, vähemuste diskrimineerimine ja nii edasi. praegusel hetkel oleme rahul nende tulemustega, mis me oleme tööõiguses saavutanud. seal on väga selgelt öeldud, et äh, tööhõivesektoris ei tohi olla mingist, mingisugust diskrimineerimist. ja kui ma olin septembris Ukrainas, siis ei olnud veel väga selge, kuivõrd selgelt äh, neid asju äh, tööõigusesse sisse kirjutatakse, olid mõned sõnastused, äh, mis nii palju, kui mina aru sain, püüdsid seda väga selget sõnastust vältida. aga nüüd on see paigas. me peaksime aga nüüd pidevalt hoidma survet selleks, et äh, diskrimineerimisvastaseid standardeid ja klausleid äh, kasutatakse õigusandluses läbivalt. Mm, konkreetsed küsimused. Äh, Ukrainas ei ole praegu menetluse käigus ette nähtud maksimaalset aega, millal võib eelvangistus toimuda, ütleb küsija uuesti jah, vastab volinik Jurova, mina keskendusin peamistele äh, asjadele, mida meie tahtsime näha, nimelt kohtusüsteemi sõltumatus ja äh, prokuratuuri sõltumatus. Te teate, et ka Euroopa Liidus on selles osas erinevad süsteemid, äh, meil on Euroopa Äh, komisjonil no, tegelikult väga piiratud äh, pädevus äh, selleks, et mingisuguseid konkreetseid reegleid kriminaalmenetluses kohaldada, ka liikmesriikidel on erinevad süsteemid, me püüame kuidagi kriminaalmenetlusi mõjutada niimoodi, et oleks menetlusõigus, see on meil väga kõrgesti hinnatud ja süüduse presumptsiooni reegleid kaitset ning parimaid kaitseklausleid laste jaoks näiteks me püüame kasutada. aga Euroopa Liidul on selles osas väga piiratud pädevused ja see võib olla ka välistegevustes nii, seal me keskendume väga laiadele süsteemsetele probleemidele. Äh, ma kujutan ette, et me saame äh, täna pärastlõunal veel nendest küsimustest rääkida, aga nüüd nüüd, äh, kas proua Maternova sooviks veel mõneks märkuseks sõna? Äh, kui te ei taha, siis ei pea. Äh, proua Schmidt nüüd siis kõrge esindaja nimel. tahaksin öelda mõnda asja, mida siin küsijad tõstatasid olen täielikult nõus sellega, et meil on vaja korralikku rakendamist, see on ülesanne meie kõigi jaoks aga ma olen ka nõus sellega, et meil on vaja parlamentaarset äh, järelevalvet ja tugevat äh, vabakonda, see on väga heaks garantiiks, et äh, reforme rakendatakse. ja te ju panite tähele, et me juba andsime avald-, poliitilise avaldusega enda poolt välja tol ajal Odessa sündmuste taustal, igasugune vägivald on aktsepteerimatu ja kolleeg Tarasjukile ma ütlen ja ütlesin väga selgelt, et me toetame Ukraina eh, sõltumatuse territoriaalset eh, terviklikkust, eh, Krimmi illegaalne annekteerimine on vastuvõetamatu, aga me ootame ka, et Minski kokkuleppeid mõlemad pooled rakendaksid, sellepärast et Minski kokkulepe on tee edasi. ja edasi, neonatside probleem, volinik rääkis just sellest, et me võitleme Äh, diskrimineerimise vastu ükskõik mis alusel, äh, seksuaalne sättumus või siis ka vähemuste küsimus. Äh, meie võitleme selle vastu, sealhulgas radikalismi ja ekstremismi vastu. nii et väga hea töö, mis välisesindaja praegu teeb. suur tänu teile, Helga ma tean, et ma diskrimineerisin praegu siin mõningaid Euroopa Parlamendi eh, liikmeid, aga ma püüdsin väga eh, õiglaselt eh, läheneda ja tahtsin anda sõna viiest fraktsioonist pärit eeskõnelejatele, oleme ajast maas, nii et aeg oli piiratud. härra Šuško, võib-olla veel kokkuvõttes mõningad sõnad ja siis toimub meie lõuna ning räägin sellest, mis hakkab pärastlõunal toimuma jah, mul on üks üldine äh, tänusõna öelda kõigile. meil on kokku lepitud, äh, kuidas edasi. see äh, päevakava või tegevuskava, mis meil on laual, on, on täpselt samasugune kui nagu teie oma. nii on meil võimalik luua sünergiaid ja saavutada edu paljudes valdkondades, kus me saame hakata üles ehitama uut eh, idapartnerlust ja uut Euroopat, suur tänu! Eh, suur tänu teile ka, ütleb esinaine, arutelu ei lõppe, see jätkab eh, veerand kaks, aga kõik peavad aru saama sellest, et jätk toimub teises ruumis, nimelt 5G2, A5G2 Euroopa Parlamendi töötajad ja parlamendiliikmed kindlasti jõuavad sellesse ruumi. kolmandal eh, korrusel eh, pakutakse lõunat eh, ja lõunaks siis võileibu. kolm paneeli toimub pärastlõunal ja räägime detailsemalt reformidest. suur tänu kõigile!